So colleagues, um, a warm welcome to this uh, interparliamentary committee. tere tulemast äh, siia äh, Euroopa Parlamenti. meil on täna parlamentidevaheline komisjonide kohtumine Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ja räägime terviklikust äh, rändekäsitlusest. tahaksin öelda eriti soojalt tere tulemast rahvusparlamentide esindajatele ning äh, hea, kaks kolleegi, kes on äh, selle kuulamise äh, Eh, keskpaigas eh, ja kesksed eh, täna Roberto Metsola ja proua Kienge, kes räägivad üsna pea. mul on väga hea meel, et tänane kohtumine aset leiab ja see teema on käsitlusel praegu tegelikult kriitilisel hetkel Euroopa Liidu ajaloos. tegelikult isegi Äh, on teema veelgi tähtsam, kui me sellele tähtsust omistame, sellepärast et eile oli siseministrite kohtumine, täna, nagu me teame, on äh, riigijuhtide tasandil kohtumine, seda kõike selleks, et äh, väga kiireloomulist äh, pagulaste kriisi lahendada. liikmesriikidel on kõigil selle kohta omaenda positsioon, aga meie parlamendina ei ole mitte ainult äh, sellesse kaasatud. teate, et meil on olemas kiireloomuline menetlus selleks, et pakkuda kaitset ja ümber jaotada sada kakskümmend tuhat inimest. me ei ole mitte ainult sellesse kaasatud, aga me mõtleme ka äh, keskpika ja pika äh, perspektiivi meetmete peale, mis on väga tähtsad Eh, nii et tänane päev ongi sellest, eh, sellele pühendatud, et me mitte ainult ei ürita aru saada siin eh, kiireloomulistest meetmetest, kuidas aidata pagulasi, aga ka rääkida sellest, kuidas Euroopa Liit läheneb pagulasteemale keskpikas ja pikas perspektiivis. seda kõike peame tegema lähedases dialoogis rahvusparlamentide esindajatega. üksi meil see ei õnnestu ning tänaseks ongi selleks aeg ette nähtud, et arutada Äh, me oleme algatusraportiga algust teinud, äh, kaks meie kolleegi äh, on sellesse mm, kaasatud, kaasraportöörid Metsola ja Kienge. me oleme selle nimeks öelnud tervikliku rändekäsitluse, sellepärast et Euroopa Liidul on tähtis leida pagulaskriisile pikka perspektiivi lahendust, aga tegelikult leida lahendust Euroopa Liidule tervikuna ja mul on väga hea meel, et me oleme parlamendi liikmed, kellel on pikaajaline kogemus äh, äh, minu enda koduriigist on Keith Baasis äh, ka siseministeeriumist kohal ja see näitab mulle täna äh, et meil on tõsine publik äh, kokku tulnud, äh, kes äh, tahab kuulda, mida Euroopa Parlament arvab, mida Euroopa Parlamendi liikmed, minu kolleegid, kes on täna kohtun-, kohtunud siin kodanikuvabaduste justiits- ja siseasjade komisjonis, millised on nende arvamused? praeguses kriitilises ajahetkes, kus meil on kõigil palju ideid selle kohta, mis täpsemalt peaks juhtuma, on tähtis neid asju arutada head kolleegid, äh, äh, tahaksin veel lisada, et mul on hea meel, et meil on rahvusparlamentidest nelikümmend liiget ja üheksa komisjoni liiget, komisjoni juhtide liiget ning see osalejate arv ka peegeldab neid tähtsaid teemasid, mida me täna äh, arutama hakkame tänased esinejad eh, esindavad agentuure ning võtmeosalisi selles debatis, eriti eh, direktor Siigen Euroopa Komisjonist. Eh, Euroopa Komisjon mängib väga olulist rolli meie strateegias nii lühikeses kui pikas perspektiivis ning seda ka direktori käest kohe kuuleme edasi eh, jällegi agentuurid, mis justiits- ja siseasjadega tegelevad, eh, mängivad väga olulist rolli. kodanike vabaduste ning immigratsiooni eh, osakonna juht Preferto Morcone Itaaliast. migratsiooniküsimus üldiselt on meie komisjoni päevakorras väga tähtsal kohal, aga toon teile mõned näited tegevustest, mis eelmisel kuul aset leidsid Euroopa Parlamendi täiskogul septembris me äh, suhtlesime presidendiga, komisjoni presidendiga äh, selle üle, millised on uued ettepanekud, mida komisjon on teinud äh, migratsiooniprobleemi lahendamiseks, sealhulgas ka kiireloomuline ümberpaigutamise otsus Kreeka, Itaalia ja Ungari jaoks Äh, ning äh, meie kaks raportööri peatselt teevad ka ettekande sel teemal, ma tihedamalt seda praegu ei puuduta. Äh, oluline on see, et me tegeleme inimõiguste allkomisjoni, arengukomisjoni ning ka välisasjade komisjoniga siinsamas majas, nii et me püüame tõesti terviklikult käsitleda rändeküsimusi. tänase hommikuse sessioon on pühendatud ka sellele, et, et vaadata eh, neid võtmeaspekte, mis on tähtsad pagulaskriisi lahendamiseks eh, keskpikas ja pikas perspektiivist. me ei räägi mitte ainult ümberjagamisest, vaid me räägime ka kriisi eh, keskustest, me räägime ka Itaaliast ja Kreekast ning kuidas nemad lahendavad praeguse kriisi, me tahame teada, kuidas need, need Äh, keskused, kriisikeskused siis äh, kiir-, peaksid toimima. Äh, ümberjagamise jaoks on need väga olulised, nelikümmend tuhat asüülitaotlejat on praegu kiireloomuliselt vaja ümber jagada, kes vajavad liikmesriikide abi ja meie kaitset. Need on siis lühikese ja keskpika perspektiivi ülesanded, pikas perspektiivis aga vaatab raport seda, Eh, mida me pikaajaliselt eh, teeme eh, kriisi lahendamiseks, kas meie asüülisüsteem on usaldusväärne ja kas me vaatame neid küsimusi õigest perspektiivist. nii et mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on selle raportiga algust teinud, see on väga oluline osa meie strateegiast tervikuna ning väga oluline oleks meil kuulda ära teie mõtted, mida me arvestame ka oma töös. niisiis, head kolleegid, edasi alustan ma äh, sissejuhatavate äh, sõnavõttudega sõna saavad äh, meie raportöörid, algust teeb Roberto Metsola. Roberto on Euroopa Rahvapartei liige ning ta on tervikliku rändekäsitluse raporti kaasautor. Roberta, sul ongi sõna suur tänu, esimees, teen lühidalt, püüan teha lühidalt, et äh, meie äh, olulistele kõnelejatele jääks täna äh, vääriliselt kõneaega. ma tean, et tänane eesmärk on selgitada välja need probleemid, mis ehk kummitavad meie rahvusparlamentide kolleege. ma usun, et te olete minuga päri, et tegemist on sellise teemaga, mis on number üks prioriteet meie päevakorras ja oluline on see, et me just erakorralise äh, ülemkogu kohtumise raames äh, tänasel päeval äh, paralleelselt kohtume. ma ei ole pärastlõunasel sessioonil siin, sellepärast et ma olen siis minu kodupartei kohtumisel, aga ma olen täna hommikul siin ja meie kolleegid on ka pärastlõunal siin. eile äh, lepiti kokku saja kuuekümne tuhande inimese ümberjaotamises, selge on äh, see, et äh, see tekitas ja näitas ära, kus on lõhed meie Euroopa Liidus äh, ja liikmesriikide vahel, aga oluline samm on tehtud edasi, need ei ole mitte lihtsalt numbrid, need on inimesed, vanemad ja lapsed ja neile antakse tulevikulootus saja kuuekümne tuhale inimesele ning see ei ole asi, mida me saame märkamata jätta võtta. õiguslik raamistik terves rändekäsitluses kokkuvõttes seda ei saa luua äh, mitte vaakumis ja meie õigusandjatena peame aru saama, mikspärast inimesed pagevad ning millised on nende ees olevad takistused ja kuidas on võimalik äh, nendest paremini üle saada kui meil ei ole kõikehõlmavat äh, ja terviklikku lähenemist rändeküsimusele, siis me ei jõua mitte kusagile. mõned inimesed kritiseerivad meid, äh, et kasutame sõna terviklik, aga mina ütlen, et kui me seda sõna ei kasuta, siis me vaatame seda näiteks siseasjade küsimusena või vaatame eraldi arenguasjade küsimusena või näeme äh, pagulaskriisi välispoliitika rekursi alt, aga meil on vaja seda vaadata tegelikult kõikidest dimensioonidest ning panna kokku selline poliitika Euroopa Liidu üleselt, mis tegeleks kõikidest dimensioonidest vaadatuna selle probleemiga, sest me ei tohi mitte ehitada Euroopa ümber müüre, vaid vaatame tänast reaalsust ja miga-, äh, migratsioon on selle osa. Äh, mina tulen Maltalt ja paljud arvasid, äh, kui me Euroopa Liiduga liitusime, et see on mingi ajutine asi ja ei kesta, aga nüüd on sellest üksteist aastat möödas Eh, me näeme nüüd, et eh, ränne ei ole mingisugune asi, mis möödub, vaid selle järelmid eh, on meiega pikka aega. populistid, populistlikud hüüdlaused ei tööta, meid poliitikutena tuleb mõõta vastavalt meie sõnadele ja tegudele. samuti meie valijate hulgas ja see on asi, mida mina oma valijatega igapäevaselt arutan, Äh, me saame alati selle, see sõnumi, et me ei saa kõiki piirikontrolle äh, ära kaotada, aga samas ei saa me rohkem müüre rajada. ümberasustamine äh, on väga oluline, aga me ei saa sellega piirduda, me peame vaatama kaugemale ja tegema rohkem ning ma loodan, et tänane tippkohtumine ei ole mitte ainult sama, milleni jõudsid eile siseministrid, vaid me peame Äh, ümberjagamisest kaugemale vaatama ja me peame kiireloomulisi meetmeid rakendama, kui on vaja kriisisituatsioonides reageerida ning me peame leidma pikaajalise lahenduse koos rahvusvaheliste partnerite ÜRO ning teiste regiooni riikidega. tegemist on eelkõige üleilmse väljakutsega ning meil on vaja ka üleilmset vastust. ilma tugeva Euroopa lahenda, äh, lahenduseta ei jõua me mitte kusagile ja selle eest vastutame me kõikide oma kodanike ees. ja minu ja proua Genge raport seda püüabki teha. taustast kaks tuhat neliteist Euroopa Liit Äh, registreeris äh, rahvusvahelise kaitse äh, taotlusi kuussada viiskümmend viis tuhat, mis tähendab neljakümneprotsendilist kasvu võrreldes aastaga kaks tuhat kolmteist. kui konflikt jätkub Süürias ning kriis Liibüas, siis me peame oma süsteemi ette valmistama suuremaks rändesurveks ning me peame olema valmis juba ennetavalt probleeme lahendama, samal ajal tagades, et meie agentuuridel on kõik ressursid, mida on neil vaja selleks, et olukorda kohapeal lahendada seda. ja me ei räägi mitte ainult ressurssidest, Euroopa agentuuridel on vaja liikmesriikide konstruktiivset koostööd, eh, sest kui seda ei ole, siis ei ole võimalik neil oma tööd ellu viia. ma ei hakka eh, rääkimagi sellest, et eh, nende agentuuridel on vaja korralikku eelarvet, on vaja häid töötajaid, kes on hea koolitusega ja motiveeritud. iga, see on väga oluline selgroog Euroopa rändekäsitluse lähet-, lähendamiseks. mul on äh, väga hea meel äh, kriisikeskuste lahenduse üle ja Euroopa Komisjoni ettepanek probleemi lahendamiseks on olnud üldse väga ambitsioonikas, aga sel kõik peab jõustuma niivõrd kiiresti kui võimalik, me peame tõesti operatiivset abi anda, andma ka liikmesriikidega Eh, kui teil on kümme eh, inimest laua ümber samas, siis te saate kriisikeskuse definitsiooni kümmel erineval moel. Eh, kuidas kriisikeskus peaks töötama, kas see peaks olema mingisugune filter, kas see peaks olema vastuvõtukeskus, kas nad hakkavad vaatama läbi asüülitaotlusi, kuhu saadetakse inimesed ja nii edasi ning see peab olema kõik seotud ka sellega, mis on siis see turvaline kolmas riik või päritoluriik kogu protsessi jooksul olen ma ikka jälle öelnud, et ükski süsteem ei saa olla usaldusväärne, kui ei ole eh, kiiret tagasisaatmise süsteemi inimestele, kes eh, kaitsele, eh, kelle kaitsel õigust ei ole. nii et me peame teadma täpselt, millised on ajakavad selle paketi jõustamiseks. inimesed kindlasti küsivad ka seda komisjoni esindajatel ning ka detaile, kuidas see töötab kuidas agentuurid saaksid samas aidata äh, inimesi tagasi suunata, kuidas tagada, et äh, perekonnad taasühendatakse ning kuidas koheldakse konkreetsemalt lapsi? ma tahan, et meie komisjon äh, oleks tugevamal positsioonil ja esindaks tugevamat rolli selles küsimuses. kokkuvõttes ootan tänast kohtumist ning ootan kuulda teie arvamusi sellel teemal, aitäh! suur tänu, ütleb esimees Roberta sulle ja läheme nüüd äh, kohe proua Kienge juurde. Cecil Kienge on tervikliku rändekäsitluse raporti sotsiaaldemokraatidest ka rapor-, kaasraportöör. suur tänu teile, esimees Äh, tänane kohtumine leiab aset äh, mõned tunnid äh, enne üliolulist kohtumist. täna on liikmesriikidel võimalus sidusat ja usaldusväärset reaktsiooni üles näidata ning püüda lahendada Euroopa rändekriisi. väga oluline on siin, et leitaks terviklik õige lahendus ja mitte mingisugused pooled, poolküpsed lahendused. üks on aga selge, härra esimees ümberpaigutamise probleem, praegu me räägime saja kahekümnest tuhandest inimesest, aga selle, see number ei ole piisav selleks, et äh, lahendada probleem. Euroopa Komisjoni pakett ning meie äh, raport, millega me töötame proua Metsolaga koos, mille kallal võiks luua aluse selleks, et äh, Äh, tuleviku migratsioonipoliitika oleks teistsugune. ma tahaksin tänada esimest äh, lühida sissejuhatuse eest. me teame, äh, kuidas see raport on sündinud. see raport, millest ma räägin, on väga oluline meede. siin räägime me tegelikult äh, sellest, äh, kuidas äh, Kreeka ja Itaalia on võtnud väga suure vastutuse varasemalt, nüüd on neil aga vaja teiste riikide abi. kriisikeskuste loomine aitab kaasa tõhusamale ümberpaigutuspoliitikale, samas garanteerib see aga ka inimõiguste kohase tagasisaatmise neile, kellel ei ole õigust kaitsele meie saalis on täna mitmed eksperdid ning saame nende käest kindlasti olulist informatsiooni. Äh, ilmselt mitmed äh, kahtlused äh, pühitakse niimoodi eemale, mina usaldan Itaalia ja Kreeka ametivõime ning ka Europoli kõrge kvalifitseeritud töötajaid, samuti ka Frontexi ja EASO omi, aga mind tegelikult üllatab, et täna ei ole siin põhiõiguste agentuuri parlament on ikka jälle öelnud, et inimese kaitse ja tema põhivabaduste kaitse peab olema iga poliitika keskmes. ma ootan ja loodan tänasest diskussioonist äh, seda, et tuhanded mehed, naised ja lapsed, kes äh, meie piiridel igapäevaselt jõuavad, äh, näevad seda, et nende õigustest peetakse kinni ning et nende inimväärikus on kaitstud inimeste tuvastamine ja registreerimine ei tohi olla ohvriks, sellele ei tohi tuua ohvreid, näiteks inimõiguste riive, peaks olema mingisugused äh, tähtajad, äh, millal äh, inimesi registreeritakse ning ma loodan, et Euroopa Kohus ka nende tähtaegade kohta otsuse teeb. edasi teema, mis on mulle eriti südamelähedane, nimelt inimeste tagasisaatmine turvaliste päritoluriikide nimekiri, seda me vaatame väga skeptiliselt. siin kõikides riikides ei saa küll päris kindel olla ja mina kardan, et tekivad sellised esimese ja teise klassi pagulasi, keda koheldakse erinevalt. Genfi konventsioon näeb ette eh, iga üksikisiku eh, konkreetse tausta eh, ja kontekstuaalsete tegurite arvesse võtmist kaitse pakkumisel Eh, ja veel kord rõhutan, et inimeste õigusi ei tohi ohverdada. Eh, meil on väga head ülevaadet vaja tänasest olukorrast. ja ma loodan, et tänane arutelu eh, ka aitab igasugu kahtlusi kõrvaldada. suur tänu ja nüüd Rahvusparlamentide nimel saab sõna Claude Adam, kes on Välis- ja Euroopa asjade komisjoni juhataja Luksemburgis. Teil on sõna lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, mul on äärmiselt suur rõõm ja au äh, oma äh, koduriigi, eesistujariigi ja äh, nõukogu nimel teie ees kõneleda ning rääkida teile sisserände küsimustest sellel parlamentide vahelisel kohtumisel. teema, mis on väga erakorraline ja keeruline ja me kõik teame seda. ja eest, minu komisjon vastutab ka Euroopa asjade eest, sisserände asjade eest ning see, et need asjad on ühised, on suureks eeliseks. meie vastutus koostöövaldkonnas võimaldab meile töötada ka nende põhjustega, mis rändevooge tekitavad. me ei äh, suuda vastata kõigile turvaküsimustele, kuid vastame ka kait-, vastutame ka kaitsevaldkonna eest ning äh, ma kinnitan, et äh, Luksemburgi saadikute koda on äh, valmis toetama Euroopa Parlamenti terviklahenduse leidmisel rändeküsimustele ning isegi lähtume sellest terviklikust lähenemisest oma koduses töös. integreeritud, solidaarne, vastutustundlik lähenemine on see õige lähenemine, lähenemine, mida Luksemburg eesistujana nõukogus püüab saavutada rändeküsimuste lahendamisel. mul on hea meel, et saame kokku siin Euroopa Parlamendi liikmetega, et saame kokku äh, just nimelt kodanikuõiguste äh, komisjonis. ja me saame rääkida sellest, et me oleme kõik üksteisest sõltuvad ning vajame solidaarsust. liikmesriikide sõltuvus teineteisest, üksteisest liikmesriigis on üks osa Euroopa Liidu ülesehitusest. Euroopat ei ehitata üles üleöö ega üksinda. Euroopa Liitu esitada, ehitatakse üles ühiste tegevuste kaudu, solidaarsuse kaudu äh,, Äh, sellele viitas ka Robert Schumann viiekümnendatel aastatel, kui äh, see ehitustöö alguse sai. riikidevaheline sõltuvus omal ajal oli Euroopa ülesehitustöö alguseks. täna on Monet ja Schumanni kirjeldatud solidaarsus reaalsuseks mitmes valdkonnas kuid on ka teatavaid raskusi rändevaldkonnas. näiteks meil on vaja solidaarsust seoses rändevoogudega tänases maailmas. meil on vastutus võtta väärikalt vastu inimesed, kes vajavad kaitset Luksemburgis. meie saadikute koda ja nii nagu kõik Euroopa parlamendid on rääkinud rändeprobleemidest eh, oma istungitel, ähm, oma komisjonide koosolekutel, kohtumistel äh, välisministrite tasandil äh, ning teiste Euroopa partneritega. meie, meil on kahekordne vastutus, me peame vastu võtma pagulasi oma territooriumil ning aitama kaasa Euroopa tasandi lahenduste leidmisele. see kahekordne väljakutse seisneb ühelt poolt selles, et me peame äh, edendama kiiret integratsiooni, võimaldama juurdepääsu töö turule ja teisest küljest peame keskenduma sellele, et rändevoog ei peatu ning me peame vaatama, milliseid meetmeid võtta mitte ainult lühikeses perspektiivis, vaid ka keskpikas ja pikas perspektiivis. meil on vaja terviklähendamist rände küsimustele, see peab hõlmama ka kõikide ühiskonnarühmitustega äh, äh, arupidamist, et äh, integratsiooni soodustada meie pädev komisjon korraldab järgmisel nädalal äh, kaheksa organisatsiooni kohtumise, need kaheksa organisatsiooni on vabaühendused äh, ning tegelevad Luksemburgis varjupaiga taotlejate vastuvõtmisega. ja rändeküsimus Euroopa tasandil on olnud ka parlamentidevahelise kohtumise teemadeks äh, ning samuti ühiste julgeoleku ja kaitseküsimuste konverentsil äh, neljandast kuni kuuenda detsembrini. meil on vaja terviklähendust, nagu öeldud. Euroopa Parlamentide ja äh, liik-, Euroopa Parlamendi ja Euroopa liikmesriikide parlamentide järeldustes tuleb välja, et Euroopa tegevuskava tuleb ellu viia ning äh, tagada võrdsus äh, Euroopas äh, ning võtta meetmeid selleks, et inimkaubandust piirata. konverentsil rõhutati ka seda, et Euroopa Liidu ja päritoluriikide vahelist koostööd ning transiidiriikide vahelist koostööd tuleb suurendada. massiline rändevoog on probleem, mille puhul me ei saa ainult piirduda päästeoperatsioonidega ning äh, kuritegelike organisatsioonide vastase võitlusega. meil on vaja ühist lähenemist, solidaarsusele tuginevat lähenemist, ühise vastatuse, vastutuse lähenemist äh, ning äh, see peab hõlmama ka abimeetmeid, ÜRO välja pandud ressurssi, ressursse hõlmavaid meetmeid. solidaarsus on tähendab seda, et me aitame neid liikmesriike, kes äh, on kõige suurema pagulaste surve all, aga samas aitame ka neid, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. me peame seadma endale saavutatavad ka tõhusad eesmärgid, et võimaldada inimesed ümber asustada, ümber paigutada, kui tegemist on inimestega, kes selgelt vajavad rahvusvahelist kaitset siis äh, samuti tuleb pöörata tähelepanu äh, Süüria konflikti stabiliseerimisele, Lähis-Ida äh, konfliktide stabiliseerimisele ning Aafrika riikide olukorra parandamisele, see on olulise tähtsusega, kui me tahame rändevooge vähendada. me peame seda tegema austades konkreetsete varjupaigataotlejate õigusi varjupaigale, peame mõt-, töötama välja Äh, uue mehhanismi, kui Dublini süsteemist ei piisa. me tegeleme rändepoliitikaga, rändeproblemaatikaga ka kolmekümnendal äh, novembril, esimesel detsembril COSAC-is. see teema on päevakorras, ka samuti äh, humanitaarabi kontekstis koostöö ja arengu konverentsil üheteistkümnendal detsembril. nagu Claude Juncker ütles oma olukorda Euroopa Liidu kõnes üheksandal detsembril Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogul, meil ei ole mingeid alternatiive, me peame rändekriisi äh, lahendama riigipead, kes tulevad kokku täna äh, Brüsselisse, on kuulnud äh, seda sõnumit, äh, kuulav- ja loodetavasti kuulevad liikmesriikide parlamentide sõnumit, Euroopa Parlamendi sõnumit, mis nõuab vastutustundlikkust ja solidaarsust, siis liigume õiges sõnas, õiges suunas ja praegu on tehtud juba samme õiges suunas, ehkki seda oleks eelistatavalt tehtud ilma hääletuseta. me ei saa ainult meie ühistegevusest eelistest, äh, eeliseid ja soodustusi soovida, me peame ühiselt äh, abikäe osutama kõigile. me peame olema solidaarsused ja solidaarsed ning võitlema riikliku tasandi omakasupüüdlikkuse vastu. varjupaigaõigus on üks põhiõiguseid ning peame andma äh, vajalikud vahendid selleks, et seda põhiõigust tagada ja lubage mulle siin paari sõnaga rääkida ka Schengenist. Äh, Saksamaa, äh, Luksemburg äh, on saanud meie silmis, see saavutus on saanud meie silmis üheks Euroopa Liidu suuremaks saavutuseks, pean siin silmas piiride avamist Florian Philippot, äh, Front Nationali asepresident ja teised Front Nationali äh, liikmed astusid üles vaba liikumise vastu ning soovisid jälle piirid sulgeda. Luksemburgis äh, me ei ole valmis sellised, selliste provokatsioonidega leppima, see on üks oluline õigus meile. ja Schengeni piirkonnas võivad piiride sulgemised olla ainult ajutised ning äh, aluslepingutest juhitud. Front Nationali äh, külastus äh, Luksemburgi, sellel oli ka oma vastuvõtukomisjon, Robert Goebbels sealhulgas, kes ise omal ajal kirjutas alla asjakohased lepingud äh, ja võin teile kinnitada, et Luksemburg annab endast parima selleks, et rändevoogude probleemi lahendada ning äh, ei, me ei hakka siin omakasupüüdlike provokatsioonide ohvriks langema. meie öö, äh, soov väärikalt käituda on äh, sama suur äh, soov, kui ehitada üles äh, õiglast Euroopat. suur tänu, härra Tamm. ma palun, et kõik piirduksid tõesti kümne minutiga. me kaotasime pisut aega alguses, aga me soovime, et kell kümme nelikümmend kõik saaksid, kes soovivad, saaksid sõnu, sõna ning me saaksime asju korralikult arutada, nii et seetõttu ma paluksin, et kõik kõnelejad piirduksid oma kõneajaga. nüüd oleme siis jõudnud esimese osa juurde justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste roll kriisikolde käsitluses ja rände päevakorras ning ka justiits- ja siseküsimuste nõukogus on see kriisikolde käsitlus võib-olla kõige rohkem selgitusi vajavam teema. aprillis ja mais, kui äh, komisjon tegi selle ettepaneku ja ka mais, kui volinik Avramopoulos jälle selle teema tõstatas Itaalia kontekstis, võib-olla mitte niivõrd Kreeka kontekstis, siis Euroopa Parlamendi liikmed muudkui esitasid küsimusi esitasid küsimusi, mida erinevad ametid teevad, ja mida liikmesriik omalt poolt, liikmesriigid omalt poolt panustavad, kuidas see kõik toimib ja nii edasi ja nii edasi. see on solidaarsuse näitamise üks vägagi äh, nähtav moodus äh, ja, ja sellisena väga tähtis, see on ka üks osa meie ümberpaigutamise ja ümberasustamise plaanidest äh, ning oluline iseäranis Itaalia ja Kreeka jaoks. meil on kohal erinevad ametid ja nende esindajad, nii et me saame esitada küsimusi selle kohta, kuidas see kõik toimib. selle tänase ürituse osa alguses tahaksin ma teile öelda, et ähm, kui te soovite esitada küsimusi, siis andke sellest märku enne kümme neljakümmend. süsteem on pisut keeruline, teil on roheline pabertükk selleks, kui te olete liikmesriikide parlamendis, kirjutage oma nimi äh, sinna üles äh, või tõstke käsi, andke märku ja sekretäriaadi esindaja püüab äh, teid, teie isikut tuvastada. Äh, Euroopa Parlamendi liikmed, teie võite lihtsalt oma käed üles tõsta, sest et teid me tunneme, me paraku ei tunne kõikide liikmesriikide parlamentide liikmeid, sellepärast oleks tore, kui te tõesti selle paberilehe täidaksite, selle vormi täidaksite, millega saab äh, sõnasoovist märku anda ja ta palun tehke seda enne kella kümme nelikümmend. meil on siin Marta Siiken kes kirjeldab meile komisjoni, meile komisjoni lähenemist. suur tänu! tere hommikust, Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamendi liikmed, ametite kolleegid, mul on väga hea meel selle üle, et see osa on keskendunud just nimelt kriisikeskuste lähenemisele, kriisikoldesüsteemile äh, et äh, need kriisikeskused Itaalias ja Kreekas paika saada. ma kasutan ka võimalust, et tänada siin Euroopa Parlamenti, tänada teid, et te tervitasite selle tegevusliku toetuse põhimõtet nendele liikmesriikidele, kes abi kõige rohkem vajavad, kuna nad on just nimelt piiri, piirkondades ning et te toetasite kriisikoldel lähenemist ma räägin teile täpsemalt kriisikoldest, kuid enne seda, kui ma seda tegema asun, räägiksin ma paari sõnaga sellest, mida kõik eelkõnelejad juba kirjeldasid. natukene tausta, natukene ümbritsevat konteksti. selle komisjoni ametiaja alguses tuli president Juncker Euroopa Parlamendi ette tutvustama oma kümmet tähtsaimat prioriteeti, üks nendest oli ränne maikuus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tutvustati Euroopa tegevuskava äh, rändeküsimustes ning äh, Euroopa rände tegevuskava ei käsitle mitte ainult seda, kuidas äh, erakorraliste kriisiolukordadega toime tulla, see on äh, tasakaalustatud kõikehõlmav äh, lähenemine, mis käsitleb seda, kuidas rännet optimaalselt hallata, kuidas rändepotentsiaali ära käsitleda, kuidas erinevaid aspekte käsitleda, nii välis- kui siseaspekti, sellel on oma keskpikk perspektiiv, oma pikk perspektiiv ja see äh, asjaolu, et te olete kutsunud kokku, äh, kutsute kokku korrapäraselt äh, inimesed, et rääkida terviklikust lähenemisest, see sobib sellesse konteksti väga hästi ning on väga teretulnud. me jätkame seda protsessi, aga vahepealse aja jooksul on tekkinud enneolematu kriis, sellel on erinevaid põhjuseid, mis osaliselt sõltuvad meist, osaliselt mitte, aga kriisiolukord on tõsiasi ning äh, me peame selle kriisiolukorra lahendama ühel või teisel moel. kõik, äh, kes on selles protsessis Euroopa Liidus osalised, äh, on väga dünaamiliselt tegutsenud minu meelest ja Luksemburgi eesistumise ajal on toimunud juba kolm justiits- ja sise- ministrite nõukogu, nad tulid kokku eelmisel nädalal, eile ja jõuti olulistele otsustele solidaarsuse küsimustes ja ümberpaigutamise küsimuses. täna tuleb nõukogu jällegi kokku ja äh, riigipead ja valitsused juba rääkisid sellest küsimusest aprillis äh, ning juunis ka teie Euroopa Parlamendis ei räägi sellest äh, mitte ainult tervikliku käsitluse kontekstis, vaid reageerite ka väga kiiresti menetluslikele üleskutsetele, mida on vaja teha selleks, et paketiga, kriisilahenduspaketiga kiiresti ühele poole jõuda. kriisi tekkimisest alates oleme teinud juba kaks rakenduspaketi ettepanekut ning püüame need siis võimalikult kiiresti ellu rakendada. eile toimus kodanikuvabaduste komisjonis teise paketi tutvustus ning üks osa sellest oli ka ümberpaigutamise süsteemi selgitamine, ümberpaigutamise mehhanismi selgitamine, üks osa sellest ja väga tähtis osa sellest on kriisikolde küsimus. see tõstatati samuti eile ministrite nõukogus ning nüüd selgitaksin teile väga kiiresti, mida see kriisikeskuse või kriisikolde lähenemine siis täpselt tähendab ja sellest on äh, palju erinevaid asju räägitud. tegemist on tegevusliku lähenemisega, mis käsitleb seda, kuidas ametid saavad äh, liikmesriike toetada, kui liikmesriigid satuvad ebaproportsionaalselt suure rändesurve alla Euroopa Liidu välispiiridel see on siis tegevuslik äh, lähenemine, mis äh, kirjeldab äh, liik-, ametite koostööd liikmesriikide aitamisel, kui liikmesriik satub era-, erilise surve alla erakorralises olukorras. praktikas tähendab see seda, et Euroopa Liidu ametid Frontex, EASO, Europol, Eurojust pakuvad kooskõlastatud ühist abi raskes olukorras olevatele liikmesriikidele ametite töö ning asjatundjate meeskonnad, neid koordineeritakse kooskõlastuskeskustest. ja kaasatakse ka liikmesriikide asjatundjad. Euroopa Liidu piirkondlik rakkerühm moodustatakse asjakohastes riikides ning äh, see keskus siis vastutab äh, ka kooskõlastamise eest liikmesriigi ametivõimudega. kriisikolle on äh, hoopis uus lähenemine kriisihalduses. see käsitleb tuvastamist, registreerimist, sõrmejälgede võtmist. samuti osutatakse abi järgnevates rändemenetlustes ähm, varjupaigataotluste kiires käsitlemises, tagasisaatmise protsessis äh, ning äh, äh, samuti ka rändajatega tegelevate inimkullerlusvõrkude vastane võitlus. Nende töö aitab ka kaasa ümberpaigutamise mehhanismi rakendamisele niisiis Frontex kannab hoolt selle eest, et saabumisel inimesed tuvastatakse, registreeritakse, neilt võetakse sõrmejäljed, Frontex toetab äh, liikmesriiki ka sisserändajate informeerimisega seoses, teavitamisega seoses ning äh, seoses inimkaubanduse vastase võitlusega. inimesed siis äh, kes äh, inimesed saadetakse edasi ümberpaigutamisele või tagasisaatmisele, siis äh, EASO toetab liikmesriike samuti teavituse abil äh, varjupaigataotlejate registreerimisega seoses ning juhtumi toimikute ettevalmistamisel ning ümberpaigutamise menetluse korraldamisel. Europol aitab kaasa teabe kogumisel, vajalike uuringute läbiviimisel inimkaubanduse võrgustikega seoses ning Eurojust äh, koordineerib äh, justiitsorganite vahelist koostööd äh, vajaduse korral. ja samuti ta osutatakse abi tagasisaatmise lendude korraldamisel, kui on tagasisaatmise otsused langetatud. milline on praegu asjade seis, kuhu me oleme rakendusega jõudnud pärast seda, kui rände tegevuskava vastu võeti, on, oleme teinud nii mõningaidki edusamme, aga nagu ma ütlesin, kriisiolukorra tekke, äh, tekkimine aitas sellele kaasa, ma olen veendunud, et ametite esindajad siin, äh, härra Morcone muuhulgas, esitavad teile täpsemat infot selle kohta, mis koha peal toimub. väga palju on juba ära tehtud äh, Itaalia ja Kreekaga seoses kahekümne esimesel septembril, esmaspäeval, korraldas komisjon töökoja, mis käsitles ümberpaigutamist ja ümberasustamist ning Itaalia ja Kreeka esitasid oma tegevuskavad ümberpaigutamise otsuse kohta ja see hõlmab ka kriisikoldesüsteemi rakendamist tegemist oli äh, töökojaga liikmesriikide jaoks, töökojaga, kus oli võimalik leida vastuseid küsimustele selle kohta, mis toimub Itaalias, mis toimub Kreekas, mida Itaalia ja Kreeka vajavad ning äh, kuidas liikmesriigid saavad saada äh, olulist teavet selle kohta, kuidas neid aidata. ning ma ütleksin, et ümberpaigutamise otsus võeti alles hiljuti vastu ning esimene ümberpaigutamine leiab aset esimesel oktoobril. Itaalia olukord. mis Itaaliasse puudub, siis kooskõlastuskeskus, koordineerimiskeskus, mida me nimetame Euroopa Liidu piirkondlikuks rakkerühmaks, asub Katanias, Sitsiilias meil on oma sideametnikud äh, Frontexist, EASast, äh, Europolist äh, ja samuti EUNAFOR Med sõjalisest kriisiohja missioonist, samuti esindajad Siseministeeriumist, politseist ja teistest asjakohastest pädevatest organitest koha peal. Itaalia jaoks on paika pandud, on juba on määratletud neli kriisikollet, Lampedusa, Pozzalo äh, ja teised. seal on juba moodustatud esimesed vastuvõtukeskused, mille suutlikkus on vastu võtta äh, tuhat viissada inimest ning kaks vastuvõtukeskust luuakse aasta lõpuks kahte teise kohta. Augusta ja Taranto tõenäoliselt on need kohad, kui ma õigesti aru saan ja Kreekas on veel, on alustatud kriisikolde käsitluse elluviimist rakkerühma keskus luuakse Frontexi sideametisse, mis on juba olemas. me ja, tõ ja tõenäoliselt meeskonnad saadetakse juba õige pea koha peale. väga oluline info, mida me saime esmaspäeval töökoja käigus ning tegevuskavade väljatöötamisega seoses Itaalia ja Kreekaga. Need tegevuskavad tuleb lõpule viia, et me saaksime olukorrast selge pildi. see töö veel käib. Kreeka kohta võin veel öelda, et ja kolleegid sellest räägivad ilmselt täpsemalt, et viimane areng on see, et Frontex on kohapeal äh, Poseidoni ühisoperatsiooniga ja kaheksakümmend viis ametnikku on piiridel ning äh, kolmkümmend inimest tuleb veel juurde. ning tegevuskava, äh, EASO tegevuskava on lõpujärgus, seal on samuti Egonis ning saartel seitse ametnikku, kes aitavad registreerimisega. teeme tihedat koostööd Kreeka ametivõimudega, et kanda hoolt selle eest, et äh, kriisikeskused äh, oleksid täies tööjõus äh, ümberpaigutamise otsuse jõustamise ajaks ning meie kolleegid, meie ametnikud lähevad koha peale, et kohe otsest abi osutada oluline nii Itaalia kui Kreeka puhul on üks asi ja see tagab ka kriisikolde edukuse. nimelt tuleb tagada, et äh, sisserändajad sajaprotsendiliselt tuvastatakse, registreeritakse, et võetakse sõrmejäljed ning äh, et suudetakse pärssida nende liikumist äh, teistesse liikmesriikidesse. ühist lähenemist on vaja kriisiolukorra lähenemiseks. aga tegemist on kriisiolukorraga. ministrid ja riigipead ning valitsusjuhid peavad läbirääkimisi, langetavad otsuseid, meie aga peame tegutsema koha peal. kriisiolukord vajab lahendamist. siis me saame meie rändetegevuskava juurde tagasi tulla ja äh, asuda töötama uuesti oma peamise eesmärgi kallal. ränne kui äh, võimalus, ränne kui potentsiaal, ränne kui äh, iga isiku väärtustega arvestamine. praegu me oleme kriisiolukorras, see kriisiolukord tuleb kõigepealt ära lahendada, selleks tuleb meil ühendada kõik oma jõud kuid äh, lisaks sellele on meil ambitsioonikas tulevikule suunatud äh, rände äh, päevakord, rändetegevuskava, kus terviklik lähenemine on üheks aluspõhimõtteks ning seda tuleb tulevikus ellu viia. oluline ka teie jaoks võib-olla on asjaolu, et kriisikolded on hädaabimeede tegevuslik meede hädaolukorraks, kriisiolukorraks, kuid äh, rändetegevuskava ja Euroopa Parlamendiga tehtud õigusloomelised ettepanekud varjupaigasüsteemi küsimuses näitavad, et me peame töötama ka ühise varjupaigasüsteemi kallal, teise paketi kallal ning äh, süsteemi rakendamise kallal, äh, sellepärast et süsteemi rakendamine on äh, hädavajalik, kui me tahame tulevikus sarnaseid kriise vältida. me peame tegutsema mitmel rindel, ühelt poolt kriisiolukorra lahendamine, kuid teiselt poolt tuleb näha ka suuremat üldpilti ning kõike seda me tegelikult ka teeme. aitäh! suur tänu ja mainiksin siin ka seda, et äh, alaline ümberasustamismehhanism oli samuti üks olulisi teemasid, mitte ainult ajutine mehhanism, meiegi pilgud on suunatud ka tulevikku. ma tahaksin nüüd tutvustada teile Maarja Morconet, Itaalia kodanikuvabaduste ja sisserände osakonna juhatajat, kes räägib meile siis äh, kriisikolde tegevusest äh, koha peal ja sellest, mis Itaalias toimub, et me paremini mõistaksime, milline on äh, kohapealne reaalsus, palun, härra Morgana. Grazie, president, eh, ascoltato. suur tänu, esimees. kuulasin suure huviga ettekandeid, mida siiani on esitatud ja alustuseks eh, soovin juhtida komisjoni tähelepanu sellele, mis on äh, Itaalias toimunud. üle mere on Itaaliasse tulnud üle kolmesaja tuhande inimese ja käesoleval aastal kuni kahekümne teise septembrini on kakskümmend üheksa tuhat kolmsada üheksakümmend inimest merest päästetud ja nädalavahetusel nende viimase kahe päeva jooksul päästsime täiendavalt äh, enam kui kuus tuhat inimest merelt. ma ütlen seda kõike selleks, et ma ei pea olema niisugune üleolev või midagi, et me oleme varjupaika üle saja tuhandele inimesele, nende seas on väga palju, on saatjata alaealisi ja meie ümberasustamine on toimunud siseriiklikult äh, ja me ühise konverentsi, valitsuskonverentsi otsustel, mis on kohalike piirkondade ühine konverentsi, ja me oleme otsustanud, kuidas erinevad piirkonnad pakuvad varjupaika mm, sisserändajatele ja protsentuaalselt on Itaalia erinevate piirkondade vahel see ära jagatud. ja me oleme väga uhked selle hea tava ja kogemuse üle integratsiooni vallas, nagu mainiti. see on olnud meie ühisprojekt ja kahe-kolme viimase aasta jooksul on pagulaste vastuvõtmine paranenud oluliselt kümme kuni viisteist inimest on äh, saanud pagulase staatuse ja täiendavalt kümme tuhat kohta varjupaigakeskustes on nüüd siseasjade ministeeriumi poolt loodud. me ootame nüüd selle projekti täie mõõdulist käivitamist, et meie vastavat taristust oleks võimalik laiendada ja sellel aastal oleme me vastuvõttekeskuste arendamise nagu kiirkäigule suunanud. ja see kõik on väga aktuaalne tänaste sündmustega. eile mul oli äh, au viibida nõukogu kohtumisel ja pärast eelmise äh, nõukogu pettumust valmistavat tulemust eile, nagu öeldud, leiti lahendus, kuigi see ei rahuldanud kõiki kuna me ei saavutanud ühehäälset heakskiitu, kuid siiski väga suur enamus toetas äh, saja kahekümne tuhande pagulase ümberpaigutamist äh, ja vastavat tegevuskava lisaks neljakümne tuhandele, mis oli varem otsustatud kuueteistkümnendal septembril. ja loomulikult nüüd algab rakendusetapp, et ellu viia need meetmed, mis on ette nähtud Junckeri tegevuskava vähemalt esimeses osas. ja nüüd ma tulen selle äh, mõiste hotspots juurde, kriisikolded, tulipunktid. Äh, nagu palutud, me mõistame, et äh, selles küsimuses on edasiliikumine toimunud, me püüame jätkata koordineeritud tegevust, ühismeetmeid nendes kriisikolletes. Äh, äh, varjupaiga küsimuste tugiamet on juba mõnda aega Itaalias tegutsenud koos Roomas asuvate asutustega ja Lampeduusas me hakkasime rakendama ka uut meetodit. kuid lubage mul lisada, et eelmisel reedel sada neliteist inimest randus jälle Lampedusal, mehed ja naised Eritreast, me tuvastasime nende isikud, registreerisime, EASO, Frontexi töötajad olid kohal, nii et nad olid tunnistajaks selle. mida me saame nüüd nendele inimestele pakkuda? sest ükski riik ei ole siiani öelnud, et nad on nõus ümberpaigutamisega. eile me arutasime seda Hispaania kolleegidega ja Rootsi kolleegidega. Need olid esimesed inimesed, lootus, vähemalt lootus oli selline, et kes ütlevad, et nad on valmis meid abistama. kuid meil on vaja nüüd hakata koos tegutsema, et tagada võrdsed võimalused kõikide jaoks, kui on juttu ümberpaigutamisest või tagasisaatmisest nende isikute puhul, kes tuleb tagasi saata. ja lubage lisada paar üksikasja, mis on kooskõlas sellega, mida ütles proua Kienge. praegu on äh, moes mainida turvalisi päritoluriike Itaalia Vabariik ei koosta sellist turvaliste päritoluriikide nimekirja, ma ütlen seda ametlikult äh, tänasel foorumil. kui komisjon koostab sellise turvaliste päritoluriikide nimekirja, siis me loomulikult, äh, me täidame komisjoni otsust, nii nagu me oleme seda alati teinud, kuid äh, Itaalia tundub see idee üsna segadust tekitav. nagu luuakse äh, teatud rahvuste kategooriad, näiteks süürlased, eritrealased äh, äh, saavad rahvusvahelise kaitse, teised on nagu majanduspagulased. see on üks võimalus seda tõlgendada, aga kui me vaatame Itaalia põhiseaduse kümnendat artiklit, siis mul on raske öelda, et iraaklasel või afgaani, afgaanil ei ole õigust taotleda rahvusvahelist kaitset mul on seda raske aktsepteerida ja mul on raske uskuda, et somaallasel ei ole võrdseid õigusi rahvusvahelise kaitse taotlemisel. ma usun ka nigeerlane, keda on diskrimineeritud usulistel põhjustel, peab oma õigust oma loo ära rääkida ja äh, ametnikel tuleb sellele ka omapoolne hinnang anda. ma püüan tõstatada küsimusi mis hakkavad mõjutama inimeste õigusi ja meie kohustusi. meie seda ei soovi. ja veel üks aspekt, mille suhtes ma olen proua Kingiga ühel meelel. see on kinnipidamise temaatika. loomulikult rändajad tuleb tuvastada, nende isik tuleb tuvastada, sest ei ole mõeldav, et keegi siseneb teise riiki äh, ja ei ole valmis ütlema, millise riigi kodanik ta on meil on olnud raskusi näiteks eritrealaste ja süürlastega, sest nende sihtriik ei olnud Itaalia, Itaalia oli nende jaoks transiitmaa. ja sunnimeetmete kasutamine on väga tundlik teema, eriti kui on tegemist isikutega, kes saavad taotleda rahvusvahelist kaitset, kuid ei ole valmis ütlema, millisest riigist nad on ja ümberpaigutamine äh, aitab meid selles küsimuses, me saame nüüd isikutele öelda, palun äh, öelge, millisest riigist te olete, me saame teid aidata, me saame teid saata riiki, kus on teie sugulased juba ees, kus on teie rahvuskaaslased äh, moodustanud kogukonna, kui te nõustute ümberpaigutamisega. kuid need inimesed, kelle isik on tuvastatud, kelle tervisekontroll on teostatud, kes on saanud õigusabi ja kes taotlevad varjupaika, saadetakse minu kodumaal vastuvõtukeskustesse, seega ma tahan öelda, et mit, ei tohi mõelda, et me hoiame neid inimesi kuskil luku taga kinnipidamiskohas, kuni nende varjupaigataotlust menetletakse ja lõpule viiakse. ma olen valmis teile jagama täielikult infot vastuvõtukeskuste kohta, kui te seda soovite. et ei mõtleks, et need inimesed, kes on taotlenud varjupaika, kes on avaldanud oma päritolu ja kodakondsuse ja need, kes on suunatud Frontexi poolt kiirmenetlusse, ei ole kinnipeetavad luku taga, nad saadetakse vastupai-, vastuvõtukeskustesse, neid on mitmeid minu riigis, aga kui nad sealt põgenevad või lahkuvad, ka seda tuleb ette, äh, siis on teine lugu, aga on inimesi, kes äh, ei taota varjupaika, äh, kes ei avalda oma isikut ja kodakondsust. paigutatakse haldus kinnipidamisasutustesse, sest ei ole lubatud, et isik keeldub Äh, avaldamast oma isikuandmeid või näitamast oma isikut tõendavat dokumenti. ma tahtsin, et see asi oleks selge. Äh, ja seda selleks, et äh, inimesed ei mõtleks, et Itaalia ja Kreeka ei ole abistanud need kannatavad inimesed, ka meie rahvas on ise kannatanud palju, sest neil on väga suur surve ja Itaalia ei muudeta mingisuguseks suureks kinnipidamisasutuseks, kus hoitakse rändajaid kinni. sest meil on ka teisi partnerriike ja sõbralikke riike kes võib-olla soovivad abistada või hoiavad selliseid inimesi või soovivad, et me hoiaksime neid inimesi Itaalias või Kreekas kinni kuid mina olen veendunud, et meil on vaja selles tegevusvaldkonnas ühist poliitikat ja ma usun, et ühised jõupingutused on samuti hädavajalikud. eile aga avameelselt öeldes äh, ma nägin, et mõned inimesed äh, tõmbusid kõrvale. see tekitas minus segadust, muret. komisjon pööras ka suurt tähelepanu sellele, mida meil öelda, ka parlament on pööranud suurt tähelepanu meie tegudele. nii mõndagi on kritiseeritud. ma ei räägi sellest, mis toimub Balkani riikides või Ungari piiridel, aga keegi ei ole seda kritiseerinud ja see teeb mulle haiget, sest Euroopa kodanikuna tahan ma seda välja öelda ja meil on alati tundunud, et see ei ole vastuvõetav, see on võimatu. ma räägin teie ees vabalt, avameelselt selle kohta, mida me kavatseme teha, ma kordan üle ja ma olen valmis vastama kõikidele teie küsimustele. ma tahan öelda, et Itaalia on veendunud ja nagu teised eh, liikmesriigid, et meil on vaja ühist lähenemist rändele. ja lõpetuseks üks vastuoluline aspekt, samuti ma olen veendunud, et Dublini konventsioon on surnud ja maetud. alati võib kirjutada mingi ametliku dokumendi mis ütleb, et Dublini määrus endiselt kehtib, äh, kuid ajalugu on selle prügikasti lükanud, arvestades seda, mis toimus Balkani riikides ja ümberpaigutamine, kui sellest saab alaline mehhanism, mille puhul juba esimesed sammud on tehtud, tähendab seda, et me peame looma uue mehhanismi ja seda etapiviisiliselt ka Itaalia eesistumise ajal me üritasime ärgitada arutelu seda riikide egoistliku suhtumise teemal, kuid liikmesriigid ei kuulanud meid ja jäid kurdiks meie soovidele. suur tänu, härra Marconi. ja meil oli väga hea kuulda eh, seda sõnavõttu inimeselt, kes asub nii-öelda rindejoonel ja eh, Itaalia poolt endale võetud kohustused on äh, kõrgelt hinnatud ka meie komisjoni liikmete poolt. suur tänu selle sõnavõtu eest. Marta Siigen mainis erinevaid agentuure ja ametnik, ameteid, kes hakkavad koos tegutsema nendes kriisikolletes, hotspotsides. probleem on muidugi selles, et need, paljud need ametites, agentuurides on juba, töötavad piiri peal ja kolleegid äh, kuulaksid hea meelega, kuidas see tegelikkuses toimub ja järgmine sõnavõtja on Jean-Pierre Chambry Euroopa varjupaiga küsimuste tugiametist, äh, kes ilmselt tutvustab ka EASO rolli äh, selles hotspots süsteemis. sõna on teil. tänan, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, minu jaoks on suur au täna viibida siin ja anda teile uusimat informatsiooni meie töö kohta, eriti seda hotspots süsteemi kohta, kuid ma tahaksin oma sõnavõtte alguseks esitada mõningad faktid, äh, uusimad andmed, äh, mis tänu meie äh, varase hoiatamise süsteemile on kättesaadavad ja mida me esitame igakuiselt. kui me vaatame eelmise kuu andmeid, siis eh, rohkem kui sada nelikümmend kaheksa tuhat varjupaigataotlust esitati. miks see on oluline äh, arv? see kujutab kaks ja pool korda suuremat arvu äh, võrreldes sellega, mis oli kahe tuhande neljateistkümnenda aasta augustis. ligi kümme tuhat nendest isikutest olid saatjate alaealised. kui me nüüd vaatame Äh, seda koguarvu jaanuarist augustini kaheksa kuu perioodi, siis rohkem kui seitsesada kakskümmend tuhat varjupaigataotlust Euroopa Liidus. kui me võrdleme seda eelmise aastaga, eelmise aastaga jaanuarist detsembris, siis oli kuussada kuuskümmend tuhat ja see oli omakorda rekordaasta seega me oleme juba kaheksa kuuga ületanud eelmise aasta rekordi ja alles on augustikuu andmed. mida see tähendab? see põhimõtteliselt tähendab seda, et liikmesriigid ja need, kes on niimoodi tulejoonel, on sattunud enneolematu rändesurve alla. see tähendab ka seda, et äh, nende äh, varjupaigataotluste menetlemisel tekkinud lõtk ja me hiljem tuleme nende küsimuste juurde tagasi tänase kohtumise raames. see samuti tähendab seda, et ressursse on ümber paigutatud ja rohkem pannakse rõhku nende juhtumite registreerimisele ja mitte niivõrd menetlemisele ja samuti surve on vastuvõtukeskustel. me, meil on vaja leida lisa Äh, elupaiku sisserändajatel ja meie piiratud ressurssidega me üritame toime tulla selle kiiresti eskaleeruva olukorraga. kuidas? me oleme jätkuvalt osutanud oma tavalist alalist abi, meil on Bulgaarias, Küprosel, Kreekas ja Itaalias oma äh, tugiüksused Itaalias, me oleme aktiivselt tegutsenud juba aastast kaks tuhat kolmteist, Kreekas kaks tuhat üksteist alastest ja me jätkame sellist operatiivse abi osutamist nendes riikides. me jätkame ka koolituse pakkumist, me oleme välja õpetanud viimase paari aasta jooksul rohkem kui kaheksa tuhat inimest. Äh, samuti päritoluriigi kohta andmete Äh, osutamine on oluline meie tegevusvaldkondades. me väljastame selliseid andmeid. teiseks, me oleme teinud koostööd komisjoniga äh, nõndanimetatud turvaliste päritoluriikide kohta, keskendudes eriti Lääne-Balkani riikidele äh, sest nendes riikides on väga palju varjupaiga taotlejaid ja nüüd kolmandaks need äh, kriisikolded, hotspots, mis on väga oluline teema ja meie tänase arutelu keskpunktis. me hakkasime tegema ettevalmistusi, nagu te teate, väga mitmed Euroopa Liidu strateegilised dokumendid on üles kutsunud äh, Frontexit osutama abi registreerimise protsessis äh, Dublini põhjal esitatud taotluste ja osutama abi ka ümberpaigutamise protsessis me käivitasime kohe arutelud nende meetmete rakendamiseks nii Kreekas kui Itaalias ja kutsusime üles ka liikmesriike eraldama meile inimressursse, moodustama meeskondi, eh, kes hakkaksid aktiivselt koha peal tegutsema. mis puudutab Itaaliat, siis tuleb silmas pidada konkreetset Itaalia juhtumit. me praegu oleme jõudnud Itaalia ametivõimudega kokkuleppe sõlmimise lõppetapis nende äh, kriisikollete teemal, meil on juba töötajad koha peale saadetud. Äh, Euroopa Liidu piirkondlik rakkerühm Katanias, samuti meie esindajad Lampedusas ja Agrigento piirkonnas, kes on juba koha peal ja uurivad, kuidas seda tegelikkuses rakendada. Kreeka kohta me oleme operatiivkava lõpusirgel Kreeka tulikollete suhtes, keskendume abile info edastamisel, registreerimisel ja ümberpaigutamismeetmete kohaldamisel. kuid loomulikult on ka mitmeid väljakutseid, kuid äh, lugupeetud esimees, parlamendiliikmed, need väljakutsed on küll tohutult suured, samas ootused ja lootused on kõrged kuid me tahame toime tulla nende lootuste ja ootustega. kuid nagu ma ütlesin oma sõnavõtu alguses, meie puhul on tegemist suhteliselt väike ametkonnaga. meie eelarve, aastane eelarve on viiskümmend miljonit ja meil on vähem kui sada töötajat ja nende eesmärkide saavutamiseks on meil vaja vastavaid eelarvevahendeid ja inimressursse ja meie piiratud ressursside tõttu aastal kaks tuhat viisteist me pidime juba terve rida meetmete prioriteete muutma, mis olid varem meie tegevuskavas, selleks, et toime tulla selle kiiresti areneva olukorra aastaks kaks tuhat kuusteist. arvestuslikult vajame vähemalt kümme miljonit ja viiskümmend lisatöökohta Äh, varjupaiga äh, olukord Euroopa Liidus jääb ka järgmistel kuudel väga suureks probleemiks ja see on valdkond, kuhu me peaksime rohkem investeerima. ma olen kindel, et kui me saame vajalikud vahendid ja ressursid EASOS, teeme koostööd oma sõsaragentuuridega, siis suudame luua vajalikku lisandväärtust ja pakkuda äh, käegakatsutavat abi, abi vajavatele liikmesriikidele. suur tänu. Te mainisite ressursse ja vahendeid. Marta Siigan oma sõnavõtus ütles, et komisjon on kava Frontexi jaoks, sest Frontexil on võtmeroll täita nendes kriisikolletes ja me teame, et Frontexi ressursid on praegu juba piiri peal selle kriisi tõttu ja nüüd mul on hea meel anna sõna Klaus Rösslelile, kes on Frontexi operatsioonide osakonna direktor. palun. suur tänu, esimees, tere hommikust kõigile. Äh, sellise hotspots lähenemise raamistik ja selle rakendamist on komisjon juba kirjeldanud ja seetõttu mina jätkan korrates, et, et hotspots süsteemi eesmärk on luua Euroopa Liidu ametkondadele platvorm tegutseda ja reageerida kiiresti, integreeritult ja kooskõlas nende volitustega, tehes tihedat koostööd pagulaste vastuvõtvate riikidega. see on siis abi ja mitte asendamine. ma kasutaksin tänast võimalust tänada libe komisjoni, eh, kes on toetanud Frontexi töide tegemisi ja selle ameti edasiste arengud ka ressursiküsimustel. Eh, Frontex on operatiivagentuur ja saab aru, et hotspot on piirilõik või piiripiirkond, kus on suurenenud sisserände surve ja kus on erinevad sisserändajad, milleks on vaja realistlikku eh, ühist Euroopa Liidu ametkondade poolset toetust loomulikult on see seotud ka Frontexi teiste ühisoperatsioonidele. Frontex on juba tugevalt kohal Itaalias, Kreekas, äh, äh, Balkani riikides ja teistes liikmesriikides. tänu kümneaastasele äh, töökogemusele koha peal ja operatiivabi osutamisele, seega see hotspots lähenemine nagu meie saame aru, moodustab lahutamata osa Frontexi ühistest operatsioonidest, nendest sektsioonides, mille aluseks on riskihinnangud, Eurosuri toetusmeetmed ja see moodustab osa ka meie asjakohastest operatiivtöökavadest üldine eesmärk, äh, kui Frontex operatsioonide käigus äh, abi hakkab osutama, seisneb selles, et tagada sajaprotsendiliste isikute tuvastamine ning registreerimine kolmandates riikide isikute poolt, kes saabuvad Euroopa Liidu välispiirile. seetõttu tausta kontrollimise äh, meeskondade saatmine, äh, info jagamise meeskondade äh, kohalesaatmine moodustab olulise osa meie operatsioonidest ja elutähtis ka hotspots lähenemise kohaldamisel, nagu seda varem mainiti oleme Itaaliasse saatnud üheksakümmend ametnikku. ma ei räägi siin õhusõidukite või mereväest, Poseidon äh, Kreekas äh, kaheksakümmend viis ametnikku. ilma tehnilise äh, meeskonnata ja Itaalias kuus meeskonda, kes kontrollivad tausta ja jagavad infot Kreekas seitse pluss kuus. ja me koos vastuvõtvate liikmesriikide ametivõimudega kavandame nüüd seda, kuidas veelgi tugevdada neid meeskondi, sest on vaja kohalikud meeskonnajuhti ja riigi otsust isikute identiteedi tuvastamiseks, siseriiklikke registreerimise, sõrmejälgede võtmise menetlusi, otsuseid. Nendele Euroopa Liidu ametkonnad ja agentuurid osutavad abi, eelkõige ka Frontex. kuid me ei saa asendada siseriiklikke meetmeid. ja meie kohale saadetud ametnike arv näitab, et meie kavatsus ei ole asendada liikmesriikide ametnikke, vaid osutada abi liikmesriikide ametnikele siseriiklike meetmete kohaldamisel. Frontexi roll, nagu ma ütlesin, on abistav Euroopa Liidu õigustiku äh, rakendamisel kõigepealt kodakondsuse tuvastamine, taustakontroll, teiseks äh, nende inimeste edasisuunamine, kes vajavad kaitset me abistame liikmesriike ka äh, isikute registreerimisel, sõrmejälgede võtmisel, äh, varjupaigataotluste menetlemisel ja neljandaks saame osutada abi ka siis, kui varjupaigaprotsess on lõpule viidud, abistades liikmesriike teatud isikute tagasisaatmisel. seega see algab süstemaatilise isikud kontrolliga ja jätkub abi osutamisel, reisidokumentide taotlemisel ja koostöös kolmandate riikide saatkondade ja konsulaarosakondadega ja korraldades nende isikute tagasisaatmise. Kreekas on meil kava ellu viia EU lisaga ühisprojekte sõrmejälgede võtmiseks, et et kiirendada ja paremini korraldada süsteemset sõrmejälgede võtmist, rääkida hotspots lähenemist ja selle kohaldamisest. Frontex koos Europoli, Eurojustiga on ühiselt välja töötanud koostöömudeli ning leidnud sellele ka väljundi Euroopa piirkondliku rakkerühma näol, mis moodustabki selle koostööplatvormi esimene EU RTF äh, loodi Katanias, Sitsiilias, äh, kus kõik ametid teevad nüüd ühiselt tööd ja äh, kahekümne kuuendast juunist kaks tuhat viisteist ja EU NAFOR Med ja vastavad siseriiklikud asutused, nagu proua Sigan mainis, on esindatud kontaktisikute näol Äh, Frontex osutab horisontaalset logistilist abi ja IKT teenuseid. me teame, et me oleme oma poolt teenusepakkuja rollis ja juuni keskpaigast oleme sinna saatnud neli meie ametnikku operatiivabi, situatsiooni äh, tutvustamine, riskianalüüs ja meil on ka kohalik pressiametnik kes tagab siis eh, sidepidemise ja läbipaistvuse. EU RDF kujutab endast platvormi ühist eh, tööruumi, mis soodustab koostööd kohal tegutsevate ametkondade vahel. koordineerides, koordineerides ekspertmeeskondade tööd, eh, taustakontrolli ja info jagamise meeskondi, need on need tugimeeskonnad Neide tööd koordineerib äh, ametkonna esindaja Katanjas selles rakkerühmas, mis tähendab, et iga Euroopa Liidu ametkond tegutseb oma mooduli piirides, seal on moodul registreerimiseks, moodul operatiivtööks, info kogumise moodul, riskianalüüsi, info jagamise moodul uurimise moodul ja äh, justiitskoostöö moodul. selle tihedama koostöö abil me loodame, et luuakse täiendav sünergia ka võitluses inimkaubitsejate vastu, äh, osutatakse abi selle kuriteo uurimisel ja vastutusele võtmisel äh, siseriiklike ametkondade poolt Euroopa Liidu RDF-i mudelit on võimalik nüüd laiendada ja kasutada ka Kreekas, kus arutelud Euroopa Liidu ametite ja kohalike ametiasutuste vahel juba toimuvad. Äh, Frontexi kontaktisik Pireuses, mis on tegutsenud juba aastast kaks tuhat kümme, äh, saab olema selleks kohaks, kus Kreeka Euroopa Liidu RDF hakkab asuma ja on võimalik ka teistel ametkondadel, agentuuridel saata oma ametnikud sinna. Äh, suuremad takistused isikute tuvastamiste ja registreerimise puhul on äh, inim- ja tehniliste ressursside nappus, suutlikkuse vähenemine ja vastuvõttekeskuste vähestuse äh, Kreeka emamaal ja eriti saartel. nagu ma ütlesin, Frontex aitab isikut tuvastada tausta kontrollida, kuid meil on vaja teha koostööd ja me peame olema kohal pagulasi vastuvõtvates riikides, sest vastuvõtvate riikide ülesanne on tagada vastuvõtukeskused ja töökeskkond isikute registreerimiseks ja taustakontrolliks. ja siis on meil võimalik alates järgmisest nädalast või paari päeva pärast käivitada meie pilootprojekt Eurodaki registreerimise võimaluste kasutamise siseriiklike ametite ja EU liisa abil. mis puudutab tagasisaatmist ja vastavat tegevuskava, Frontex on valmis üle võtma Euroopa Liidu poolt rahastatavate projektide koordineerimist on olemas Euroopa Liidu tagasisaatmise ametnik ja tagasivõtu algatus ja kõik need projektid saab koondada Frontexi operatiivkoordineerimise egiidi alla ja üsna varsti toimub esimene koosolek, et see operatsioon käivitada ja rääkida läbi detailid selle operatiivkoostöö koordineerimise teemal. ma olen valmis vastama teie täiendavatele küsimustele ka selle tagasisaatmise komponendi kohta ja ka selle kohta, kui me räägime Frontexi tugevdamist, siis komisjon on teatanud, et komisjon eraldab Frontexile rohkem vahendeid ja te võite muidugi esitada ka küsimuse, millele me edaspidi keskendume suur tänu, härra Röösler ja te pidasite kinni kümneminutilisest kõneajast. meil on veel kolm äh, esinejat ja ma näen, et te olete hakanud omavahel vestlema, seda juhtub ikka nii, kui on äh, mitu kõnelejat ja pikemad sõnavõtud, kuid me oleme üritanud anda sõna kõikidele asjaomastele ametitele ja ma loodan, et järgmised kolm äh, esinejat äh, Äh, peavad kinni kümneminutist kõne eest, ei pea kümme minutit täis rääkima ja põhjus, miks ma seda ütlen, te üsna mõistate, et e-, esimene äh, sõnavõtjate äh, soovijate nimekiri sisaldab kakskümmend üks nime ja teine saab olema ilmselt veelgi pikem. et kõik saaksite sõna ja teie peate nendele küsimustele vastata, on meil vaja piisavalt aega. seega mu palve järgmisele kolmele esinejale kinni pidada kümnest minutist. härra äh, Michael Rosenbach on Europoli raske organiseeritud kuritegevuse valdkonna juht, kes tutvustab meile Europoli tegevust kriisikolletest, palun. suur tänu, härra esimees. tere hommikust kõigile, austatud äh, komisjoni liikmed, rändajate ja varjupaigataotlejate arvu enneolematu kasv on tekitanud äh, ka kuritegevuse tõusu. Europol on registreerinud kuritegevust rohkem kui kunagi varem. me oleme registreerinud üle tuhande neljasaja uue juhtumi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusest umbes kakskümmend üheksa tuhat äh, kahtlustatavat äh, inimkaubandusega seoses kuritegevuse kasumlikkus on kuritegelikele organisatsioonidele huvi pakkuma, nad võtavad, haaravad kinni sellistest võimalustest, kus risk on väike, võimalused suured, paljud kurite-, kurite-, kurjategijad on oportunistlikud ja on inimkaubandusega tegelenud juba varem ning tegelevad ka teistsuguse kuritegevusega, nagu näiteks narkokaubandus, rahapesu äh, ja võltsdokumendid on ka suuremaid rahvusvahelisi kuritegelikke sündikaate, mis hõlmavad mitmeid rahvusi, mitmeid kuuluvusi, sageli väga hea ülesehitusega, selgete vastutusskeemidega. veel üks nähtus, mida, millele tohiks, tuleks tähelepanu juhtida, on sotsiaalmeedia suurenenud kasutamine, sotsiaalmeediat kasutatakse selleks, et inimkullerluse ohvreid juurde värvata interneti kaudu need ohvrid on äh, loomulikult haavatavad ka igasuguse muu kurja, kuritegevusele, nagu näiteks äh, töö otstarbel ärakasutamine, saatjad, äh, alaealised samuti on äärmiselt haavatavad ärakasutamise ohus, inimkullerite poolse ärakasutamise ohus ning me peame sellele kuidagi reageerima kuritegevuse suur kasv on tõesti väljakutse kogu Euroopas, mõned äh, liikmesriigid on äh, edukalt oma suutlikkust äh, suurendanud, aga üleüldiselt me näeme kurja vaeva, et nagu kord ja kohus sellele suurenenud väljakutsele vastata ja ma pean siin silmas inimkullerlust peamiselt ja sellega kaasnevaid kuritegusid ning äh, avaliku korra rikkumist. meie reaktsiooni tuleb Euroopa tasandil koordineerida, tegemist on rahvusvahelise probleemiga ning äh, koordineeritud piiriülene politsei lähenemine on hädavajalik, samuti on meil vaja säästlikku tasakaalustatud lähenemist. Europolis äh, on moodustatud ühis ähm, operatiivmeeskond Maare kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsis ja sellega on tähelepanu fookus suunatud rohkem Vahemerel toimuvale inimkullerlusele ja Maaresse on kaasatud ka Euroopa suutlikkus inimkaubanduse vastases võitluses, rahapesu võitluses, dokumentide võltsimisega seoses ning eh, samuti ka interneti kuritegevuse analüüsimeeskonnad. Chet Marel on, on osutanud väga positiivseks meetmeks, mis on andnud häid tulemusi. praegu on äh, kolmteist liikmesriiki ning äh, on algatatud sada viiskümmend uut juhtumit, kolm tuhat äh, kurjategijat on tuvastatud, on suletud mitmeid kuritegelikke võrgustikke ning tuvastatud kahtlust äratavaid aluseid, mida kas võidi kasutada inimkurlalluseks või oleks võidud kasutada. me oleme ka leidnud kuuskümmend veebisaiti, mis on nüüd suletud selleks, et vältida seda, et ohvreid meelitatakse inimkullerluse ohvriks. aga Jotmare on suunatud peamiselt lõuna ja äh, lõunapiirkonna marsruutidele ja kagumarsruutidele, Kagu-Euroopa marsruutidele, aga, aga probleem on Euroopa-ülene. ja see rakkerühm, mida me oleme kasutanud probleemi lahendamiseks, oleks see vajalik ka mujal Euroopa Liidus. nagu eelkõneleja juba ütles oleme me oma ressursse kasutanud Katanjas ähm, Euroopa kriisikoldes ja oleme teinud koostööd teiste partneritega, peamiselt äh, Itaalia korrakaitseorganitega, aga ka teiste partneritega, mida siin juba varem on mainitud üldiselt võib öelda, et Europoli toetust nõuavad liikmesriigid rohkem kui varem, selles pole vähimatki kahtlust, juhtumite arv on suurem kui kunagi varem ja meie uuringute profiil on väga kõrge. mainiksin siin ühte Austria hiljutist juhtumit. tulevad nõudeid, taotlusi seoses mitmete väljakutsetega Euroopas, kui rändajate vood ületavad massiviisiliselt piire. on tekkinud, me oleme avanud oma situatsioonikeskuse, alalise situatsioonikeskuses, kes hoiab liikmesriigi ametivõime viimase arenguga kogu aeg kursis, võimaldab prognoosida, mis lähipäevadel ja tundidel võib hakata juhtuda kaasnevate kuritegevuste vallas. ja me peame Jott Maare kujundama ümber uueks äh, Euroopa inimkullerluse vastase võitluse keskuseks, äh, seal peaksid olema ka, ka terrorismi ja küberkuritegevuse äh, pädevused kaasatud ma ei ole ära kasutanud kogu oma kõneaega ning äh, loodan, et te olete valmis esitama mulle küsimusi. suur tänu! suur tänu! inimeste suutlikkus äh, jälgida väheneb, äh, mida, mida rohkem kõnelejaid esineb, nii et et küll neid küsimusi siis pärast tuleb ja nüüd siis lähme edasi Eurojust. Eurojusti roll on oluline kui meil on oma kriisikolded, siis nendes kriisikolletes tekivad üles mitmesugused erinevad ähm, küsimused, kinnipidamine, inimeste viimine äh, ühest kohast teise ja nii edasi, see ei ole küll aga metsik lääs, äh, inimestel on oma äh, juriidilised tagatised, garantiid, aga Eurojusti roll on igal juhul tähtis, Nicolas Orne Raakis, rääkige meile natukene Eurojusti rollist kriisikolletes. Thank you, Mr Chairman. Thank you very much for you. suur tänu, esimees, suur aitäh teile kutse eest, mis annab võimaluse Eurojusti nimel esitada teile, milliseid tegevusi me teeme selleks, et äh, rändekriisiga silmitsi seista. enne kui me Eurojusti äh, rollist räägime, äh, kriisikeskuste kontekstis tahaksin ma rääkida sellest, mida me teeme illegaalsete immigrantide vastaseks võitluseks vastaselt Euroopa Liidu tegevuskavaga kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunis härra Cyrilla Komp, kes on äh, Prantsusmaal äh, inimkaubanduse vastase võitlemise töörühma esimees, on meie kontaktisikuks äh, migrantide smuugeldamise küsimuses meie võitleme migrantide vastase smuugeldamisega, eh, jagades informatsiooni ning osaledes ka välistegevusteks, selleks, et tõhustada koostööd sisejustiitsasjades. pärast kaheksateistkümnenda detsembri kaks tuhat neliteist eh, konverentsi eh, tehtud otsuseid on Eurojust praegu jõudnud selleni, et Eh, migrantide smugeldamise töörühma tööd tõhustatakse. Eh, see töörühm eh, omab konkreetseid pädevusi, me arutame veel neid, aga enne aasta lõppu see töörühm tööd asutab. edasi, ma saan aru, et väga oluline on informatsiooni koge-, kogumine selleks, et organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda. Eurojust arutab juba eh, Euroopa Liidu meremissiooniga, mida teha potentsiaalsete smugeldamisjuhtumite lahendamiseks. juuli alguses kaks tuhat viisteist eh, Euroopa Liidu eh, meremissiooni juhi ning meie Äh, üksuse juhi kohtumine leidis aset äh, selleks, et äh, koostöösuhteid rakendada ajakohaselt, arvestades ka olemasolevat õiguslikku raamistikku. arvestades, kuivõrd erakordne on pagulaskriis, mis Euroopa Liidu julgeolekut ohustab, on vaja justiitskoostööd selleks, et smugeldajate võrgustike vastu võidelda illegaalne immigrantidega äh, smugeldamine on juba olnud ka erinevate riikide peaprokuröride arut-, arutelu teemaks. Äh, näiteks Itaalia peaprokuröri puhul kaksteist detsember kaks tuhat äh, neliteist. Foorumi liikmed riikidest, kus selliseid kuritegevuse liike on eriti nähtud, on rõhutanud, kuivõrd oluline on illegaalsed immigrantide smugeldamist peatada ja kogu Euroopa Liidus. arvestades, kuivõrd akuutne see teema on, toimus üheteistkümnendal detsembril kaks tuhat neliteist Luksemburgi Äh, toimub kaks tuhat viisteist detsember äh, illegaalse smugeldamise vastane äh, foorum Luksemburgis mis puudutab illegaalset migrantidega smuugeldamist, tahaksin öelda järgnevalt. esiteks, Eurojust teab, kuivõrd tähtis on kriisikeskuste lahend-, lähenemise rakendamine äh, Kreekas ja Itaalias ning Eurojust koostöös äh, EASO ja teiste äh, oluliste agentuuridega täidab oma pädevuste raames oma rolli. Katanias on loodud töörühm ning vaja on tagada vastastikuse õigusabi taotlused eh, niivõrd kiiresti kui võimalik, eh, sealhulgas ka liikmesriikide, kolmandate riikide vaheliselt. Eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks Itaalia välisministri eestvedamisel kirjutati alla vastastikuse mõistmise memorandumile selleks, et inimsmugeldamise vastane, vastu võidelda Äh, Itaalia prokurör on ka äh, sellesama kriisikolde või kriisikeskuse äh, juhiks ning ta on kohal selleks, et oluline informatsioon edastatakse vastavatele pädevatele ametitele Itaalias, et seda uuritaks. räägitud on ka sellest, et kriisikeskus luuakse Kreekas kaks õigusametnikku on määratud Justiitsministeeriumist, nad on väga kõrgetasemelised ning teatud, tuntud Kreekas ja mujalgi. Eurojust saab tagada, et reaalajas jälgitakse igasugust informatsiooni, mis vajab ehk justiitstasandil koordinatsiooni ka Euroopa Liidu tasandil. vastavalt sellele infole mis tuleb äh, justiitskriisikeskustest, äh, saab äh, Eurojust toetada ka Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid aset, asutusi selleks, et uurida kriminaalseid võrgustikke, kes inimkaubitsejatena toimivad. koordineerimise toetamine pädevate liikmesriikide asutuste vahel on ka meie ülesanne, samuti jurisdiktsiooni kattuvuste eh, selgitamine ja üksikute juhtumite uurimine, suur tänu! suur tänu! ja meie viimane kõneleja on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametist eh, Anne-Charlotte Naigad, kes on justiitsvabaduste osakonna varjupaiga, rände ja piiriküsimuste programmi juht. olge hea! suur tänu, esimees, suur aitäh ka selle kutse eest täna siin humanitaarkatastroof äh, erinevatel Euroopa Liidu piiridel vajab vastust ja seda vastust tuleb anda kooskõlas Euroopa Liidu põhiõigustega. Euroopa Liidu institutsioonid ja agentuurid peavad austama neid põhimõtteid ja õigusi, mis on Euroopa Liidu põhise-, põhiõiguste hartas kirjas. samuti ajal, mil äh, inim- ja administratiivsed äh, võimekused on viidud äh, oma võimaluste piirini. vabaduse kaotus ja tagasisuunamine on asi, millega me peame tegelema. samuti on pagulaste hulgas rasedaid naisi, saatjate alaealisi, tõsiste kuritegude, näiteks inimkaubanduse ohvreid ning ka neid, keda on füüsiliselt äh, väärkoheldud ja ära kasutatud. inimesed, äh, kes kaitset äh, vajavad, on Euroopa Liitu jõudnud sellepärast, et neil ei ole olnud sageli siia jõudmiseks ka muid võimalusi, kui kuritegelike võrgustike ohvriks langeda. väga piiratud on ju ähm, õiguslikud võimalused, kuidas siia jõuda oluline on pakkuda teadmisi ja abi Äh, põhiõiguste kohta, nende andmete kohta, mida me oleme kogunud ja analüüsinud selleks, et toetada Euroopa Liidu institutsioone, liikmesriike ja agentuure. Euroopa Liidu äh, vastus äh, pagulaskriisile peab olema seotud põhiõigustega ning vastama vajalikkuse, õiguslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttele selleks, et tagada jätkusuutlikkust. mis puudutab kriisikeskusi, siis siin on kolm põhiõiguste väljakutset Äh, mis on tegelikult väga praktilised ka. esiteks äh, sõrmejälgede eraldamine Eurotaki. Äh, Eurotaki tuleb edastada sõrmejäljed, aga see on põhiõiguste aspektist tundlik Eh, sellepärast et eh, sunnimeetmeid eh, ja kinnipidamist ei tohiks selleks kasutada. meie agentuur viib läbi praegu õiguslikku analüüsi ning koostab kontrollnimekirja, mida võiks teha ja mida mitte prakti-, praktikutele Eh, seal on toodud ära põhiõiguste aspektist eh, lubatud tegevused eh, sõrmejälgede eraldamiseks. asüüli taotlejad võivad vältida sõrmejälgede andmist mitmetel põhjustel ning kui inimene ei taha oma sõrmejälgi anda Eurotakile, siis see võib mõjutada tema asüülimenetlust, aga see ei ole ülioluline selleks, et asüüli taotlusega äh, Äh, edasi minna. Äh, mitteväljendmise põhimõte äh, peab kehtima inimestele, kui nende elu ja tervist ohustab mingisugune oht tagasisaatmise maal. teine väljakutse on siis piirimenetlus või kiire menetlus. kiire tagasisaatmiste menetlus riskib sellega, et et inimeste põhiõigusi riivatakse, nii nagu Euroopa Kohtu otsuses eh, Khalifa ja teised eh, Itaalia vastu. Eh, siin on tegemist illegaalsete immigrantidega, kes äh, jõudsid Itaalia rannikule äh, Araabia kevade järgselt. see juhtum näitab, et äh, kiirete piirimenetluste läbiviimine võib tuua kaasa põhiõiguste riivet ning see tähendab seda, et iga tagasisaatmise puhul tuleb uurida konkreetset individuaalset juhtumist, kollektiivselt ei tohi kedagi välja saata ning tuleb uurida ka inimeste kinnipidamise aluseid lisaväljakutsed äh, võivad tekkida äh, ka kinnipidamistingimustega ning inimestel on äh, ka õigus vajalikule õiguskaitsele. hiljuti lõpetati komisjoni käsiraamatu kokkupanemine, mis puudutab tagasisaatmist ning meie agentuur annab seal nõu, kuidas piiri piiril tagasisaatmine võiks toimuda kooskõlas põhiõigustega. kolmas väljakutse on äh, õigus, äh, põhiõiguste lähenemine ning äh, smugeldamisega võitlemine. smugeldamisega võitlemine tähendab seda, et ebaregulaarne sisse tule, sissepääs Euroopa Liitu, transiit ja Euroopa Liidus viibimine tähendab seda, et põhiõig-, inimeste põhiõigustele võivad tekkida riskid kurjategijad kasutavad ära äh, seda olukorda, et inimesed on meeleheitel ning loomulikult selliseid kurjategijaid tuleb karistada. aga inimestel, kes siia tulevad, äh, on vaja äh, peavarju, toitu ning neid ei tohi ära ja ilma jätta ka meditsiiniabist ja teistest baasvajadustest. Euroopa Liidu ülene Äh, vastulöök äh, smuugeldajatele peaks ainult äh, võtma sihikule kurjategijad ja mitte neid inimesi, kes kaitset otsivad. Need kolm näidet, mida ma tõin, on väga olulised ka kriisikeskuste kontekstis. FRA, meie agentuur, teeb tööd selleks, et tuvastada äh, Eh, kus võivad olla tugevad eh, riskid põhisele, arvestades, et arutelud kriisikeskuste üle ning kriisikeskuste loomine toimub väga eh, kiiresti praegu, me ei tohi aga silma kinni pigistada põhiõiguste valdkonnas ja me peame seetõttu, samas peame aga kriisile kiiresti vastama. me oleme teinud tööd Kreeka-Türgi piiril ning olen pakkunud äh, lahenduste põhise raporti ning samuti töötame me koos Frontexi, EASO ja Eurojustiga äh, ning näitame, äh, kuidas teha praktilisi soovitusi menetluste läbiviimiseks, selleks et pehmendada põhiõiguste riske. igal juhul on kriisikeskuste lähenemine õige lahendus, kui järgitakse inimeste põhiõigusi kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Liidu äh, agentuurina me tahame toetada põhiõigusi ning anname oma panuse ja täppisteadmised selle jaoks. Such... suur tänu, suur tänu, et tegite lühidalt. Äh, meil on väga palju küsimusi, ütleb esimees, äh, nii et suur aitäh, et pidasite oma kõneajast kinni head kolleegid, läheme otse edasi küsimuste juurde, meil on väga suur kõnelejate nimekiri äh, ning äh, kui me vaatame rahvusparlamentide esindajate poole, siis tahan teile öelda, et äh, kaks minutit on äh, kõneaja piirang ja ma tean ise omaenda <laughs> koduriigi parlamendi kogemusest, et kaks minutit on üliväike aeg Eh, inimene ei jõua selle ajaga üldse ennast sõnakski rääkida, nii et eh, see ei toeta. alustame Roberto Metsalaga kõigepealt ja siis eh, saab sõna Cecil Kiengi, ärge minge üle kahe minuti kõneaja, sellepärast et meil on siin kümneid inimesi nimekirjas. küsige küsimusi ekspertide kohta, ekspertidele, eriti kriisikeskuste kohta nii et äh, kui tahate kommenteerida tänast äh, olukorda praegu Euroopas, siis äh, palun tehke seda ka, sest ärgem olgem naiivsed, ma tean, et kolleegid tahavad siin üht-teist öelda. saalis vaikust palun, ütleb esimees ja siis läheme edasi. I understand our rapporteurs don't want to, to start, so I'm going to start with paistab, et raportöörid alustada ei taha, nii et ma alustan siis liikmesriikide parlamentide kolleegidega. Excuse my pronunciations, Miss Berute Vesaite. ja Vesaite Leedus, palun. suur tänu. meie toetame eilset justiits- ja siseministrite otsust ja see äh, probleem tegi, lööb lõhesid meie ühiskondadesse ja kogu Euroopa Liitu. see on kindlasti kogu Euroopa Liidu äh, stressidest äh, meie tuleproov Leedu toetab terviklähenemist ning me oleme selle vastu, et Euroopasse tekiksid sisserändajate getod. sisserändajad tuleks väga jagada erinevate linnapiirkondade vahel, maakondade vahel, kuuskümmend piirkond on meil ette nähtud ning valitsus on juba alustanud väljaõppeprogrammi korraldamist Äh, ning äh, sotsiaalkaitse, tööhõivevõimaluste edendamise alast ettevalmistustööd. meil on äh, mõningaid probleeme mida tõenäoliselt jagavad meiega ka teised liikmesriigid mõningate tegevuste jaoks on juba liiga hilja. nagu näiteks tuvastamine, registreerimine, kohustuslik äh, sõrmejälgede võtmine. kas need sisserändajad, kes Euroopa Liitu juba tulid, on need protseduurid juba läbinud ja kui ei, siis mis siis hiljem saab? ma ei ole kindel, kas Leedu ja teised Balti riigid oleksid sisserändajate lõppsihtpunktiks, sellepärast et nad enamasti tahavad minna kas Saksamaale või Rootsisse. mis nende staatusega juhtub, kas nad saavad samasuguse staatuse. ja viimane küsimus. kuidas jagatakse majanduspõgenike tagasisaatmise koormat liikmesriikide vahel? jah, ma vastan siin vahepeal kommentaarina, et äh, meie asjatundjad panevad teie küsimused kirja ja vastavad äh, hiljem nendele kõigile ühiselt Euroopa Parlamendist härra Juan Fernando Lopez Aguilar, palun. kaks minutit, palun, härra Lopez Aguilar. räägin hispaania keeles, ütleb härra Lopez Aguilar. suur tänu. sellest ajast peale, kui me Euroopa Parlamendis otsustasime korraldada parlamentide vahelise kohtumise, pidades silmas Lissaboni lepingut ja meie ühist õigluse ja vabaduse ala. tahtsime tagada, et meil oleksid ühised tingimused, ühisnimetajad, et meil oleks koostöö Euroopa Parlamentide, parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. tõesti, me seisame silmitsi kriisiolukorraga, aga see ei üllata kedagi see olukord on juba tükk aega hoogu kogunud. tegemist on kriisiga, humanitaarkriisiga, mis samas seab ohtu ka Euroopa identiteedi, väärtused, aluspõhimõtted. meil on neid aga tänases maailmas rohkem vaja kui kunagi varem, eriti meie vabaduse, julgeoleku ja õigluse alal. me kõik oleme nõus sellega, et me ei taha, et sellise kriisiolukorra lahendamiseks kasutatakse ainult sõjaväe ja politsei abi. me ei taha ehitada müüre ja kehtestada Euroopa Liidul uuesti sisepiirid. me peame küll kiireloomulisi meetmeid mõtma, kuid heitma pilguga tulevikku, vaatama, kuidas sellist dramaatilist arengut tulevikus ära öelda. minul on kaks küsimust ja solidistele, kuidas me saaksime sellist ebakindlust ja selliseid ohtlikke reise tulevikus ära hoida, kuidas koormust, vastutust nagu kord ja kohus jagada. ja üks küsimus ka Euroopa õigusloome kohta, Dublini määrus, kõik see on aegunud. mida komisjon arvab, kuidas tuleks varjupaigataotluste koormat tulevikus jagada? rahvusvaheline õigus muidu jääb meil äh, järgimata. milliseid uuenduslikke ettepanekuid võiksime teha, et inimesed saaksid turvaliselt äh, ja äh, õiguspäraselt Euroopa Liitu sisse tulla, kasutades humanitaarkoridore? aitäh um...! suur tänu, Juan! Euroopa Parlamendist härra Kerkos, palun! suur tänu, räägin kreeka keeles. suur tänu, äh, mul on järgmine küsimus. viimasel suvel tekkinud äh, olukord Kreekas minister, kes oli avanud kõik uksed, äh, ilma igasuguse registreerimiseta ja nii edasi ja nii edasi, tekitas üsna traagilise öö, äh, olukorra, meil ei olegi mingit süsteemi paigas registreerimiseks. Äh, samuti varjupaigataotlejate, pagenikele peavarju ja toiduvarude tagamine on samuti äärmiselt problemaatiline Teie olete olnud vaatlejateks, kas te otsustasite teadlikult mitte selki sekkuda või on haldus ja bürokraatlik probleem nii suur, et ootate, kuni probleem laheneks? mida saab teha äh, probleemidega? Äh, probleemide lahendamise menetluses tulevikus äh, selleks, et ära hoida samasugust arengut tulevikus?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 me räägime siin kriisikolletest, kuid ma räägiksin siiski üldisemalt. mina olen Tšehhi Vabariigi kodanik, olen ka eurooplane ja Tšehhi Vabariik on kaasaegne riik, uhke riik, mis on pidanud kannatama raske totalitaarse režiimi tingimustes, aga me õppisime oma ajaloost, me ei ole tundetud kogu oma kaasaegse olemasolu jooksul oleme vastu võtnud mitmeid äh, poliitilistel põhjustel äh, varjupaika taotlenud inimesi. aga täna ei äh, küsi keegi, kes meiega solidaarsust üles näitab. tuhanded inimesed üritavad piire ületada ilma äh, rindejoonel olevate riikide õigusi austamata. tuhand, sajad tuhanded inimesed, kes äh, Euroopa võivad hävitada, kui me ei teata sellist rändevoogu, siis äh, me saame Euroopa kultuurilise ja sotsiaalse süsteemi ohtu ning seisame äh, organiseeritud kuritegevuse, terroristlike rühmituste ohus ning ka meie rahva tervis satub ohtu. ainus õige lahendus oleks peatada sisserändajate voog ja kui vähegi võimalik, siis väljaspool Euroopa piire mida aga Euroopa teeb? suured riigid ütlevad, et nad on valmis, kord, et nad on valmis vastu võtma kõik Süüria äh, pagulased ja siis järgmisel nädalal panevad oma piirid kinni. ja meid ähvardatakse, et kui meie ei äh, ole valmis äh, tegema, nagu meilt nõutakse, siis saame karistada. Saksamaa ei käitunud mõistlikult, võttes vastu kõiki neid äh, Äh, pa-, pagulasi, me, meie süsteemid ei ole valmis võtma vastu selliseid äh, pagulaste laineid. Äh, me räägime siin kriisikolletest, kuid selline tohutu sisserändajate, varjupaigataotlejate mass ei, me ei ole selle ülesande kõrgusel, me ei suuda, me ei tule selle ülesandega toime, me ei suuda seda inim- voogu hallata. Euroopa riigid ei saa veel aru, kui ulatuslik see probleem on, miks me ei lahenda seda probleemi nii, nagu me peaksime seda lahendama. kas me kavatseme siin naiivselt iseendale valetada, et me tuleme selle olukorraga toime, aga me tahame olla vastutustundlikud oma kodanike eest, me ei tahaks, et meie riik oleks selline koht, kuhu keegi ei tahaks minni, minna, sest ohud on liiga suured, terviseohud sealhulgas. me peaksime aitama kohalikke piirkondi ning äh, hoidma ära äh, islamiriigi äh, kohutavad kuriteod. Thank you palun püüdke piirduda kahe minutiga. härra Timothy Kirkhope, äh, Euroopa Parlamendi liige, palun. President, thank you very much um,. I lugupeetud äh, esimees, nagu kodanikuõiguste komisjoni liikmed teavad, mina olen alati äh, arvanud, et me ei peaks siin kohustusliku lähenemise poole püüdlema, peaksime kasutama rohkem koostööd, olemasolevaid ressursse liikmesriikidelt äh, uuel moel selleks, et äh, selle kahtlemata suure väljakutsega toime tulla. mul on kolm küsimust. kõigepealt, millised on kõige suuremad takistused sellele, et äh, inimeste taotlusi kiiresti läbi vaadata, milline oleks äh, tõhus äh, aeg selleks läbivaatamiseks ning kuidas kogu seda menetlust kiirendada. siin on palju räägitud sellest, et Dublin on nüüd äh, su surnud, aga me ei hakka ometi kui viiekümne esimese aasta Genfi kon-, konventsiooni põhimõtteid maha rebima, meil on vaja siiski pikaajalist lahenemist, mis tagaks Genfi konventsiooni põhimõtted. mis puudutab sõrmejälgede võtmist, siis äh, ma olin üllatunud äh, siin tehtud kommentaaride üle ma ei näe siin mingisugust õiguste rikkumist, inimesed on öelnud, et see ei ole vajalik, aga ma arvan, et äh, see on vajalik, et liikmesriigid saaksid usaldada süsteemi toimimist ning samuti selleks on see vajalik, et meie julgeolekut kaitsta. kas äh, inimesed paigutamise paigutamine on meie poliitilises päevakorras muutnud liiga tähtsaks ja varjutab sellised põhiküsimused nagu näiteks taotluste läbivaatamine ja nii edasi ja nii edasi. et me tegeleksime niivõrd palju kohapealsete asjade kogu ühega võimalik. suur tänu nende küsimuste eest. Nendele vastame hiljem, kui kõik sõnasoovijad on sõna saanud ja nüüd jällegi Euroopa Parlamenti liikmete esindajatest jällegi Judith Sargentini. suur tänu. kaks küsimust. üks küsimus on mm, suunatud Frontexi operatsioonide osakonna direktorile Klaus Rösslerile. eelmisel reedel käis kodanikuvabaduste komisjon Lampedusos ja Itaalia mere äh, laeval meile selgitati, milles päästeoperatsioon seisneb ja räägiti ka Tritoni operatsioonist ning sellest, mida, mida katab Tritoni operatsioon ja millist osa äh, vetest katab Itaalia mereväe äh, piirkond. Liibüast äh, Tritonini on terve rida, terve hulk meremiile, mida keegi ei kata. suurem osa paate tegelikult äh, päästetakse praegusel hetkel väljaspool Tritoni äh, ala, äh, sellepärast nad kunagi ei jõua sinna, see on suurepärane äh, ja hea uudis nendele, keda päästetakse, aga, aga siiski. ja teine küsimus härra Ornerakis, Kreeka esindaja Eurojusti juures. Kreeka saartelt tulevad suured laevad piiriosale ja selle saare varjupaiga taotlejate koormus on tohutu. Pireuse sadamas räägiti meile, et kui laevad tulevad, siis ei ole kohal kiirabi, ei ole praktiliselt ühtegi ametnikku koha peal, mitte midagi ei toimu koha peal ja äh, enne, kui midagi toimuma hakkab, on inimesed maha tulnud ja poole tunni jooksul on juba praktiliselt kõik varjupaiga taotlejad kadunud see on hoopis teistsugune kui see, mida me Lampeduusas nägime, kohalikud ametivõimud, riiklikud ametivõimud, ÜRO pagulaste ülemvoliniku esindajad ja kõik, kõik, kõik on kohal ja kohe viiakse läbi tervisekontroll, kui inimesed paadist, pardult maha tulevad. aga me teame, et kriisikolle pole veel paika pandud, aga tuhanded inimesed ei saa tulla suurtelt paatidelt ilma, et, et oleks äh, terve müriaad inimesi äh, aitamas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 <laughs> on korraldanud sellise toreda mõttevahetuse, meil on selle hea meel äh,. Äh, Ungari oli kvoodisüsteemi vastu, hääletas kvootide vastu, me leiame, et äh, kvoodid ei ole õige lahendus, miks me nii leiame? me leiame seda sellepärast, et äh, kronoloogiliselt tuleks äh, kõigepealt teha üks teine otsus enne kvoote tuleb paika panna see, kuidas Euroopa hakkab tõhusalt kontrollima oma välispiire meie tahaks, tahtsime selgelt välja öelda, et meie jaoks on Schengeni kokkulepe tähtis, Schengeni ala võimaldab Euroopa kodanikel rakendada oma vaba liikumise õigust, meie oleme seisukohal, et kui meil ei õnnestu välispiire piisavalt kaitsta, siis inimesed ei saa enam vabalt liikuda. Ungari on seetõttu oma piirid sulgenud just selle eesmärgiga, et äh, oma kohustusi täita Schengeni raames. me oleme, tunneme muret Schengeni ala tuleviku pärast, me ei ole ühtegi teist lahendust, äh, mis oleks hea veel kuulnud. sada kakskümmend kakssada kakskümmend viis tuhat äh, sisserändajat on tulnud Ungarisse sel aastal ja terve rida on neist on taotlenud ka varjupaika, me oleme kõiki püüdnud registreerida. meil on olnud mitmeid raskusi ja viimastel päevadel inimesed on tulnud lihtsalt massiviisiliselt ja ma arvan, et ei tohiks liikmesriike kritiseerida selle tõttu, et nad on pidanud kinni kehtivaid Euroop-, kehtivatest Euroopa Liidu äh, õigusaktidest, meie lihtsalt äh, kanname omalt poolt hoolt selle eest, et need, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, seda ka saavad, kuid need, kellel ei ole selleks õigust, peavad jääma väljaspoole Euroopa Liitu, aitäh. The... suur tänu. ja nüüd Anna Gomes saab Euroopa Parlamendi liikmete nimel sõna. olge valmis, sellepärast et ra-, rahvast tuleb aina juurde, kui te vaatate, millised on nende inimeste päritoluriikides tingimused ja see on tegelikult meie enda võimetuse tulemus, me ei ole suutnud koordineerida kogu seda asja ja pagulasi tuleb veel ja veel. minu küsimus on härra Morkonile. kas teie olete kuulnud, äh, nii nagu mina olen kuulnud äh, regiooni inimestelt, et smuugeldajad äh, kaubitsevad nüüd ka inimorganitega, saades need organid pagulastelt. miks sellest ei räägita? EASO-lt ja Frontexilt tahaksin teada. mis siis, kui inimesed jõuavad kohtadesse, kus ei ole neid kriisikeskusi? kuidas me tagame selle, et inimesed jõuaksid siia turvaliselt ning seetõttu jätaksid kurjategijad smuugeldajate, smuugeldajad oma leivast ilma. meil on vaja legaalseid ohutuid teid inimestele tulemiseks, liikmesriigid jätavad selle sageli märkamata. ja siis tahaksin veel küsida, mikspärast Euroopa Komisjon ei mõtle survestada Euroopa Liidu liikmesriike eh, selleks, et konsulaate aktiveerida konfliktiriikides ja naaberriikides nii, et inimestele antaks viisasid, et neil oleks legaalne võimalus tulla eh, lennuki ja eh, muude vahenditega Euroopasse ja mitte võtta sellist teed jalge alla. loomulikult on oluline, et liikmesriigid Äh, alustaksid ümberjagamist kohe ning komisjon peab avaldama survet äh, ka liikmesriikidega, liikmesriikidele ja meie parlamendile. aitäh, Anna, kolleegid, ütleb esimees teie loal. Äh, kuna Euroopa Komisjoni esindaja peab minema ära, Marta Siigen, ja te tahate tema vastuseid kuulda, ta äh, vastab lühidalt eh, ja ei lähe ära ilma vastamata. nii et eh, kolm-neli eh, minutit, aga võtmeküsimustele vastused. ja siis jätkame kõnelejate nimekirjaga, nii et kui tahate, lühidalt vastate, enne kui lähete, Marta. suur tänu ja suur aitäh teile nende kommentaaride ja küsimuste eest. teen lühidalt mina ei ole poliitik, nii et ma poliitika positsioone ja otsuseid ei kommenteeri. aga mina olen komisjoni ametnik ning ma usun tugevalt Euroopa projekti. me teeme kõik, mis võimalik selleks, et rakendada äh, migratsioonipoliitika äh, tööd, mis äh, migratsiooni tegevuskava raames on esitatud äh, Teie kommentaarid aitavad äh, mind ja ma kirjutasin üles, et me peame nendega, nendest uuesti rääkima, sellepärast et me räägime terviklikust lähenemisest, siia on kaasatud kõik elemendid, kõik elemendid, mida me oleme teinud ja mida me veel edaspidi teeme äh, ja kõikides nendes valdkondades äh, näiteks äh, elude äh, päästmine, äh, rändevoogude vähendamine, toetame Euroopa asüülisüsteemi, tugevdame piirikoostööd, teeme koostööd kolmandate riikidega ning tagame ka võimalused legaalseks rändeks. kõik need aspektid on kaasatud ja nende kallal me töötame ja töötame koos liikmesriikidega ma nimetasin kahte rakenduspaketti, millele on lükatud kiirem hoog sisse selleks, et äh, migratsiooni tegevuskava rakendada. miks? sellepärast, et äh, nende tegemine kiiremini äh, tähendab, et me saame kriisist kiiremini jagu. ja seetõttu ümberpaigutamise küsimus, ma ei küsi enam, mis nende otsuste taga on olnud, mul on väga hea meel, et see otsus on tehtud ja ma arvan, et meie Eh, kohus kriisiolukorras on seda eh, otsust rakendada, minna koha peale ja tegutseda ning eh, tänane peateema kriisikeskused on väga tähtsad. väga hea meel on mul, et see kõik on aset leidnud, me saame minna edasi ja rakendada neid sätteid niipea kui võimalik. ma ütlesin rakenduspaketi kohta ehm, kuna siin tõstatati küsimusi Lääne-Balkani olukorra ja kolmandate riikide kohta, siis meie komisjonis mõtleme kõikide nende asjade peale ning püüame teha ära parima. Äh, Lääne-Balkani jaoks on vaja äh, mobiliseerida lisaraha. Äh, meil on vaja ka võimaliku humanitaarabi kohta teha hinnangut ja me arutame neid küsimusi kõrgetasemel sel konverentsil, mis toimub oktoobri alguses ning samuti, nagu teate väga hästi, äh, Valeta tippkohtumine toimub samuti äh, koos meie Aafrika partneritega niimoodi, et me saaksime jätkata äh, ka päritoluriikides ja transiidiriikides tehtavat tööd. nii et tegemist on suurte regionaalsete protsessidega, Katumi ja Rabati protsess, nii et migratsiooniprobleemidega äh, tegeleme ka nendes riikides. Äh, nii et igal juhul äh, tegevuskava rakendamine jätkub, täna aga püüame rääkida sellest, kuidas parimal moel ja kiiresti rakendada seda, et inimesed saaksid ümber asutud niipea kui võimalik ja otsustada ka numbrite kohta täpsemalt. tõsi on ka see, et praeguses asüülisüsteemis Dublini määrus mille ebatõhususi on ka arutatud ja me peame vaatama, kuidas sellega edasi minna. aga ühtses Euroopa süsteemis on äh, menetlused, äh, nagu te teate, siis äh, ka teie komisjonis ja parlamendis seda väga hästi, sellepärast et te olete ka selle vastuvõtmise protsessi panustanud mõned nendest sätetest jõustuvad enne suve. küsimus on aga Äh, korralikus rakendamises, sest kui te räägite registreerimisest, seiramisest, äh, sõrmejälgedest, otsustamisest, äh, kuhu peab inimene minema, kas tegemist on kaitsesaajaga, kuidas toimub asüülimenetlus, kui inimene ei kvalifitseeru ja siis ka, kuidas tagasisaatmise menetlusega edasi minna kuidas nendel juhtudel, kui meil on kahtlused eh, edasi toimida? inimõiguste kaitsmine on igal juhul meie ülesanne, me peame eh, just eh, haavatavaid inimesi ja saatmata alaealisi kohtlema väga õigesti ja see kõik on meie direktiivides kirjas ning ka saatmata alaealiste tegevuskavas on see seisab. nii et ma ei öelnud siin muidugi midagi kiireloomuliste menetluste eh, ja meetmete ja rahaliste vahendite kohta. Eh, ametivõimud Kreekas, Itaalias ja teistes liikmesriikides eh, Nende jaoks on konkreetsete tegevuste jaoks olemas konkreetsed finantsvahendid, näiteks vastuvõtukeskused, vabatahtlike tagasipöördumiste toetamine ja aitamine ja nii edasi kriisikeskused teevad maksimaalset operatsioonilist koostööd minimaalses vormis eh, praeguses kriisiolukorras. nii et eh, seetõttu eh, töötame me koos Kreeka ja Itaaliaga selleks, et need asjad saaks aetud. kõik teavad, et teil on palju öelda, ütleb esimees, te olete peadirektoraadi direktor aga ma tahtsin, et te saaksite võimaluse vastata, ilma et ja et ei läheks lihtsalt ära, nii et kolleegidel jääb mulje, et ei tahtnud vastata. sellepärast äh, võtsime teid kõigepealt, aga ma tean, et küsimusi, mida vastata, on veel palju, see kõik ei ole äh, piisav, aga kui teil on küsimusi ja pikk nimekiri on komisjoni jaoks äh, ette nähtud, siis võtame need ette, esitame teile kirjalikult ja saate vastata kirjalikult. et suur tänu, et tulite ja meie programmi panustasite. edasi, läheme rahvusparlamenti esindajate juurde. härra äh, Richard Koolse ja Lätist, olge hea. suur tänu teile, esimees. head kolleegid Äh, kui me nüüd vaatame eilsete otsuste peale, siis väga paljud kolleegid ütlesid, et pärast seda otsust me endiselt ootame, et midagi juhtuks ja muutuks. ja ma tahaksin viidata äh, sellele, mis peaminister on öelnud, et äh, kriis võib lõhkuda Euroopa hinge. Euroopal on aga kakskümmend kaheksa hinge ja igal sellel hingel on oma sellised äh, iseloomulikud äh, tunnused, aga me moodustame suure perekonna. selle protsessi jooksul oleme näinud, et äh, rahvusriikide huvidest sõidetakse üle, nende ajaloolisest omapärast samuti, ka integratsioonivõimekusest minnakse üle ja eile, kuigi me saime ühtselt äh, langetada otsuseid, äh, oli selge, et meil arvamused on erinevad ja neid tuleb arvestada. tänane menetlus ei jäta meile sellist muljet, et tänane kriis hakkab kuidagi reaalselt lahenema. ja ma ei taha pikalt sõna võtta, aga ma tahaksin keskenduda äh, sellele, et täna on siit peamiselt räägitud kriisikeskustest. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellega, et me ei ole äh, võimalusest rääkinud leppida kokku kahepoolselt Põhja-Aafrika riikidega ning ka sellest, et äh, pagulaskeskused võiks luua just nendes riikides. samuti tahaksin ma keskenduda arenguabi äh, instrumentidele. me pakume nendele riikidele arenguabi, aga samas me mingisugust progressi ei näe. kas me peaksime nüüd siis need arenguabi instrumendid äh, ümber vaatama ja toetama neid riike rohkem, kes näitavad, et teevad edusamme? Äh, ka näiteks rändeprobleemide lahendamisel. ja edasi. kas on räägitud praegu nende organisatsioonidega nagu Araabia Liiga äh,, Magrebi riigid, äh, kus on nende organisatsioonid, mis on nende roll, kas nemad mängivad ka oma rolli selles protsessis, sellepärast et ka neid tuleks kaasata äh, pagulaskriisi lahendamisse. praegu räägitakse sellest kriisist kui Euroopa kriisist, äh, vähemalt üleilmsel tasandil. ÜRO Julgeolekunõukogus me nägime seda aprillis, kui Süüria pagulasküsimusi arutati, siis Hiina Hiina ja Venemaa mõlemad hääletasid vastu. ja nad ei võta osad selle, selle kriisi lahendamisest, miks me ei räägi näiteks oma kolleegidega Aafrika riikides või teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, aitäh um...! suur tänu! Natali Kriisbeck, palun nüüd! Merci, euh, monsieur president, merci euh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu, et te korraldasite selle mõttevahetuse liikmesriikide parlamentide liikmetega ja ka teiste Euroopa Parlamendi liikmetega. teema on tähtis, kriis on suur ja suureks väljakutseks meile, eurooplastele. see kohtumine on seda asjakohasem. mis puudutab äh, praegust küsimust, siis ma tahtsin öelda, et eelmisel nädalal äh, rääkisime me Balkani marsruutidest ning äh, kuulsime, et tuhanded inimesed püüavad tulla läbi mõningate konkreetsete liikmesriikide ja ka mõningate mitte Euroopa Liidu liikme, liikmesriikide selleks, et jõuda suures osas nende puhul Saksamaale nüüd on tulekul talv ja me tunneme selle pärast muret. täna räägime kriisikeskustest, kriisikeskused on tekitanud mulle väga palju küsimusi, aga meil paraku ei ole aega ja mul on kahju, et komisjoni esindaja on nüüd lahkunud, aga nagu esimees ütles, eks me saadame siis need küsimused komisjonile kirjalikult, aga ma tahaksin siinkohal küsida, et kuidas nende kriisikeskuste moodustamisega seoses korraldatakse saatjate alaealiste saabumine. väga paljud ini-, noored äh, võtavad selle äh, rahvaste rändemarsruudi ette ilma igasuguse saatjata täiesti üksinda ja neil ei ole äh, perekonna kaitset mitte mingisugust ja ma tahaksin küsida, kuidas on see korraldatud nendes riikides, kes on sattunud rindejoonele ehk siis kuidas äh, koheldakse saatjate lapsi ja alaealisi üldiselt. aitäh, Natali. kolleeg äh, kakskümmend kaheksa inimest on sõna soovinud, nii et nüüd on mõistlik äh, panna kinni kõnelejate nimekirja. kui te olete nüüd sõna soovinud, olete siin nimekirjas, aga kui te ei ole seda teinud, siis olge hea, kuulake distsiplineeritult oma kolleege, sellepärast et siis on aega ekspertidel ka veel sõna saada, kaksteist kolmkümmend on meie esimese sessiooni lõpuaeg, nii et sõnade äh, nimekiri on praegu kinni, läheme edasi järgmise kõneleja juurde. jällegi rahvusparlamentide esindajana härra Armenas Ledeka Leedust, palun Ok, yeah. Merci, Monsieur le Président. Euh, chers collègues, et pour moi, très difficile de parler français, je préfère lituanien. ma helistaksin leedu keeles rääkida. head kolleegid, mul on väga hea meel, et tänase koosoleku formaadis oleme me jõudnud äh, selleni, et me arutame rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmetega seda väga olulist äh, teemat meie kõigi jaoks. aga ma ei arva, et meie poliitikutena peaksime siin rääkima tehnilistest äh, asjadest ja tehnilistest detailidest. Äh, sõrmejälgede võtmine, äh, registreerimine ja nii edasi. me peame usaldama selle ülesande spetsialistidele ja ekspertidele meie liikmesriikides ükskõik siis, kas Saksamaa, Kreeka, Itaalia või teiste spetsialistidega on tegemist. E, nii et tehnilised küsimused peaksid lahenema e, spetsialistide eestvõttel, meie peaksime rääkima ka poliitilistest teemadest. ma tean väga hästi, et esimees on pakkunud välja, et e, ränne tuleks lahendada terviklikult ja keskendudes kogu sellele probleemi erinevatele tahkudele. ma usun, head kolleegid, et olete minuga päri, et ränne on alati olnud meiega ning jääb ka tulevikus meiega. vahel on see lihtsalt aktiivsem, teinekord jälle vähem aktiivne. loomulikult praegusel hetkel on rändeküsimus äärmiselt levinud ja lai ning see on väljakutse kõikidele Äh, liikmesriikidele ka meile. aga, kolleegid, Euroopa ühtsust on vaja. sest kes on huvitatud Euroopa lõhestamisest, kes on huvitatud sellest, et Euroopa Liit äh, äh alavääristatakse, öeldes, et me ei saa selle ülesandega toime minu kui Leedu parlamendi liikme jaoks on üsna kurb see, et ma näen äh, informatsiooni, seda meedias levitatavalt öeldes, et äh, Balti riigid ja ka Visegradi riigid ei toeta solidaarsust Euroopa Liidus, ma tahaksin rõhutada väga kategooriliselt, et Leedu on alati toetanud äh, ja oleme toetanud Euroopa ühtsust ning ühtseid lahendusi ka sellele probleemile. meil on vaja nende valedega äh, silmitsi seista ja kui on liikmesriigid, kes püüavad ühtsele lahendamisele vastu olla, siis see on ühe ja iga konkreetse riigi probleem, aga me peame hoidma ühtsust Euroopa Liidus. vabandust, et ma piiran teie kõneaega, ma tean, et Rahvusparlamendis ei ole asi nii, aga tõesti, vabandust, et olen piiranud teie kõneaega, ma tean, et te tahaksite hoopis pikemalt rääkida, aga paljud kolleegid vajavad veel aega sõna saamiseks Eh, Kristiina Vimberg saab järgnevalt eh, Euroopa Parlamendi liikmete nimel sõna. suur tänu ja suur aitäh nende ettekannete eest. ma ei usu alati neid sõnavõtte, aga eh, kui me näeme Euroopa Liidu lähenemist, siis tekib küsimus, et kui palju me saame pagulasi vastu võtta ning kas me suudame selle koormusega toime tulla ma arvan, et Euroopa Liit peaks tegema soovituse et eh, nüüd tuleb meil kõigepealt sada kakskümmend tuhat eh, inimest ümber jagada, aga selge on see, et aastate jooksul tuleb inimesi aina juurde. me räägime siin praegu kriisikeskustest ning saja kuuekümnest tuhandest inimesest, mis, kes on vaja ümber eh, jagada Äh, mis siis juhtub, kui see arv täis saab, sada kuuskümmend tuhat täis, mis te ütlete asüülitaotlejatele siis, et äh, vabandust, äh, praegu on kvoot täis ähm, ja püüdke võib-olla hiljem meie poole pöörduda, sest et te olete praegu tekitanud ise selle probleemi nende kriisikeskuste loomisega, mida teha siis, kui arv saab täis? edasi, me kuulsime ka seda, et äh, kui teid jaotatakse mingisse riiki ümber, te peate jääma sinna viieks aastaks, kui sõrmejäljed on eraldatud, siis on Eurotaki kokkulepe, mis äh, kaheksateistkümne kuu jooksul äh, käsib teie sõrmejälgi hoida, kas siis viiakse need üle mingisugusesse teise süsteemi, me kuulsime näiteks äh, Leedu kolleegi näitel, et äh, inimesed lähevad äh, Leetu, nad tahaksid minna Rootsi, aga Rootsi kvoot on täis, aga nad ikkagi ju tahavad edasi Rootsi minna. ma ei arva, et pikaajaliselt see kõik üldse toimima hakkab. me kuulsime ka seda, et seitsesada tuhat on äh, Äh, inimeste arv, millega arvestatakse, sel aastal ilmselt saab miljon täis. Äh, nüüd räägime siin saja kuuekümnest tuhandest ise, kuidas siis ülejäänud inimesed ümber jagatakse, kas nad saadetakse siis kusagile mujale, aitäh? The... ja nüüd rahvusparlamentide nimel Rumeeniast Anna Pöördu. suur tänu, esimees ja õnnitlused selle olulise kohtumise korraldamise eest Rumeenia leiab, et kriisiga seotud meetmed peaksid tegelema nii sümptomite kui ka algpõhjustega, mis tekitasid selle hädaolukorra. me leiame, et on vaja leida tasakaal kohustuste ja solidaarsuse vahel ja tuleks kaasata ka vabatahtliku osalemise põhimõte solidaarsuspõhimõtete kohaldamisel samas tuleb arvestada ka tegelikku olukorda ja tingimusi liikmesriikides. me peame mõtlema integratsiooni suutlikkusele, äh, mis on igas riigis erinev. me peame tagama rändajatele parimad tingimused ja peame olema teadlikud asjaoludest, et igas liikmesriigis on konkreetsed asjaolud ja tingimused rändajate vastuvõtmisel ja lõimimisel. nagu te teate, eile Rumeenia hääletas kohustuslike kvootide vastu, sest meie peame oluliseks vabatahtliku osalemise põhimõtte rakendamist Euroopa Liidus ja leiame, et on oluline, et Äh, pagulaste arvu aritmeetiline jagamine ei taga kriisi lahendust. ma ta tahaksin õnnitleda Frontexit ja teisi Euroopa Liidu ameteid tehtud töö eest ja ma tahaksin mainida asjaolu, et Rumeenia on alati olnud esimeste panustajate ridades nende agentuuride töös, kes tegutsevad rändevaldkonnas me oleme pakkunud oma poolt oskusteavet, inimressursse ja tehnikat. me peame pöörama rohkem tähelepanu ka julgeolekuohtudele, mis on viimasel ajal esile kerkinud, eriti äh, terroristide võimalikule saabumisele ja seetõttu on oluline tugevdada koostööd vastavate organisatsioonide vahel, kes võitlevad organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja inimkaubanduse vastu, eriti Euroopa Liidu liikmesriikides. tuleb vahet teha varjupaigataotlejate ja migrantide vahel. lubage teile meenutada, et Rumeenia on Schengeni ala de facto liige kuna me kaitseme Euroopa Liidu välispiiril kahte tuhat seitsmesada kilomeetrit ja nüüd on aeg saabuda äh, teha Rumeenia suhtes äh, soodne otsus, et äh, Rumeenia saaks Schengeni ala täisliikmeks. see on otsus, mis oleks tulnud langetada juba ammu tagasi, et Rumeenia saaks täisliige Schengeni süsteemis. me oleme valmis tegema koostööd, osalema ka suuremal määral teiste ametite ja organisatsioonide tegevuses, eriti ÜRO-s. kuna te viitasite Schengenile, ÜRO-le, siis me saime terviknimekirja Rumeenia soovidest. suur tänu, äh, et te pidasite kinni kõneajast, ma ei taha inimesi katkestada. järgmisena äh, äh, Patricia Toie Euroopa Parlamendist. lühidalt ma tahaksin tänada kõiki tänaseid külalisi esimesel paneelil, eh, kes sõna võtsid ja tõstatasid olulised küsimused. mina tahtsin ähm, tõstatada küsimuse noorte kohta. Natalja Grisbeck viitas nendele ja teisedki. Nende suhtes tuleb rohkem ära teha ja ei tohi piirduda ainult ühe lõikega. Eh, mainiti küll saatjat alaealisi tegevuskava, kuid sellest ei piisa. me peame rohkem keskenduma noortele. me teame, et need saatjad alaealised poisid ja tüdrukud eh, satuvad topeltekspluateerimise langetakse ohvriteks. ja seda me paneme südamele kõikidele ametitele ja minu tegelik küsimus, ma ei tea, kas sellele saab vastata või mitte, minu küsimus on adresseeritud rahvusparlamendi liikmetele, näiteks Tšehhi parlamendist ja ma ütleksin neile, te väidate, et me peaksime blokaadi kehtestama, aga kuidas? ja seisame kõrval ning vaatame, kuidas inimesed surevad ja pöörame need äh, tagasi. Need ei ole euroopalikud väärtused, mina olen eurooplane. Äh, inimesed on rääkinud solidaarsusest, ma kuulsin, et öeldakse, et me ei tohi reeta Euroopa vaimu ja väärtusi, kuid ma tahan teile meenutada, et meil on põhiõiguste harta, äh, mis on meie jaoks nagu põhiseadus, seega need väärtused on olnud Euroopa Liidu loomise alustaladeks ja aidanud meil kasvada ja äh, koondada kakskümmend kaheksa erinevat riiki, erinevat ajalugu, kuid me ei tohi lasta teistel äh, kannatada ja kui me seda teeme, siis äh, me seame oma väärtused küsimuse alla ja ma loodan, et lõuna ajal ma saan nende inimestega vestelda kahepoolselt ja saada vastuse. ja nüüd Saksa parlamendi esindaja proua Ned Groth suur tänu, ma võtan sõna saksa keeles äh, enamik pagulasi tuleb neljast riigist. Liibanonis on äh, kolm äh, pagulast nelja liibanonlase kohta. minu riigis on see vastupidine, üks kolmele. Põhja-Kreekas äh, piiril endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga on piirkond, kus ma olen kuulnud kohutavaid lugesid äh, maffia tüüpi organisatsioonide tegevusest, kes korraldavad läbi rohelise äh, piirikoridori liikumist mitte ametlikest piiriületuspunktidesse, aga nad kasutavad ebaseaduslikke marsruute ja neid inimesi vägistatakse, neid väärkoheldakse, kas Euroopa on sellest teadlik? ühtegi rahvusvahelist organisatsiooni seal kohal ei olnud, ainult äh, arstid piirideta olid kohal äh, vabatahtlikkuse alusel. mitu tuhat pagulast loodavad aga kreeklaste abile, kes osutavad humanitaarabi. ma nägin sarnast olukorda ka Serbias ja Makedoonias. Need on Euroopa kodanikud, kes on ulatanud abistava käe pagulastele. ma ei näinud kohal organis-, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, Äh, ma äh, olin Ungaris kolm päeva kuu alguses ja sealses raudteejaamas ma nägin kohutavat olukorda, mida ma pole varem näinud. ma olen varem töötanud ka ÜRO põgenike ülemkomissari ametniku äh, büroos. see, mida ma nägin Ungari rongijaamas, oli kohutavam. ma pole kunagi näinud nii palju noori, lapsi ja äh, väikelapsi ja kuid mitte ühtegi rahvusvahelise organisatsiooni esindajat kohal, mis tegelikult toimub ainult üks väike Ungari vabaühendus jagas vett ja toitu. seal oli ka üks Saksa meditsiinitudeng, kes pakkus tervishoiualast abi võimaluste piirides. ma olin ainukene poliitik, kes oli kohal. seal oli ähm, tosinkond ajakirjanikku, kes olid äärmiselt ärritunud sellest, et selline olukord on võimalik Euroopa südames. Nad küsisid, kus on inimõiguste eest võitlejad, miks ei täideta rahvusvahelisi lepinguid ja inimõiguste aluseid dokumente, näiteks Genfi konventsiooni mul on väga kahju, et meie arutelu lõpus me kuuleme selliseid kommentaare, kuid järgmisena Äh, resolutului Publiesi äh, Euroopa Parlamendist. härra Salvatore, tänan, ütleb härra Pugliese, mul on hea meel, et eile langetati otsus nõukogus saja kahekümne tuhande pagulase ümberpaigutamise kohta. võib-olla oleks võinud teha rohkem, kuid see kujutab endast olulist sammu edasi. mulle tundub, et Euroopa on nüüd silmad avanud pagulaste vastuvõtmise küsimuses, nagu varemgi Liibüa komisjonis olema maininud. me peame rohkem ära tegema eh, nende inimeste repatrieerimisel eh, eh, või tagasisaamisel, kes ei ole pagulased, kellel ei ole õigust rahvusvahelise kaitse seisundile, kes on majanduspagulased. praegu ainult nelikümmend protsenti sellistest inimestest ka aastal kaks tuhat kolmteist saadeti tagasi. ja Euroopa peab oma rolli täitma ei tohi jätta liikmesriike oma pead ja toetused äh, repatrieerimisel ja ma küsiksin ka siin viibivate ametite esindajatele, millist rolli nemad täidavad äh, tagasisaatmise protsessis. kui me räägime turvalisest päritoluriikide kontseptsioonist, siis ma arvan, et me peaksime äh, menetluse aega kiirendama, ei ole ju lubatav, et Itaalias kulub seitse kuud varjupaigataotluse menetlemiseks ja sellele tuleb lisada veel kaks aastat edasikaebamise aega tavakohtutes. ja seetõttu minu küsimus, mida teeb Itaalia valitsus selleks, et lühendada varjupaigataotluste läbivaatamise ooteaega ja rahvusvahelise kaitse omistamist? järgmisena rahvusparlamentidest härra Aleksander Podžija Poolast ja ma vabandan äh, hääldamise pärast, ütleb esimees. Eh, merci pour äh, härra esimees, suur tänu, et te korraldasite selle kokkutuleku. tahaksin teid tänada teie ettenägelikkuse eest korraldada äh, kõige dramaatilisel ajahetkel paarikuulise ettehoiatusajaga selline konverents, suurepärane, braavo. nagu väga paljud minu kaaskodanikud, kes tunnevad selle teema vastu äh, huvi, äh, tunnen ka mina huvi, kuid väljendaksin oma äh, seisukohti poola keeles. daamid ja härrad, ma tahaksin kõikidele meenutada, et Poola kahekümne esimese sajandi esimestel aastatel on vastu võtnud peaaegu sada tuhat pagulast Tšetšeeniast ja mitte keegi ei ole meid selles abistanud. ma mainin seda ainult selleks, et näidata, et me osaleme solidaarsusmeetmetes, kui on tegemist tõeliste pagulastega, kes riiki saabuvad. alles hiljuti, enne kui hakati rääkima kvootidest, me võtsime vastu paarsada Süüria pagulast Neid ei paigutatud pagulaste laagritesse, vaid äh, kodanike kodudesse, äh, kus nad said korraliku hoolitsuse osaliseks ja kus nendest hoolitses ka kirik. ja kõik nad kadusid nii et äh, mustvalgel seda pilti kirjeldades, et kõik need isikud, kes Euroopasse tulevad ja väidavad, et nad on pagulased, ei vasta tõele, ei pruugi olla äh, tõsi. ma ei kahtle selles, mida meie paneelist osavõtjad on äh, rääkinud, et kogu see koordineeritud tegevus äh, on õigesuunaline, kuid meie reaktsioon on hilinenud kui need pagulased massiliselt saabusid Ungarisse, miks siis ei loodud selliseid kriisipiirkondi? me oleme tagantjärele reageerinud. ma ei ole siiani kuulnud absoluutselt mitte midagi selle kohta, kuidas lahendada probleeme selle äh, allikas. Mm. Äh, siin on lausutud üsna karmi sõnu Ungari suunal kas äh, Ungari vastutab Belgia, Prantsusmaa, Hollandi pikaajalise strateegia eest, kes on vastu võtnud miljoneid islamiriikidest tulnud inimesi. niiviisi nad kujundasid oma poliitika ja neil oli selleks täiesti õigus, aga võib-olla teistel riikidel on teistsugune nägemus äh, oma riigi nägemusest, äh, tulevikust. on palju Äh, rahvaid, kes on juba harjunud sellega, et muhamedlased elavad nende seas. aga mida Türgi kohta öelda, sest mitte keegi ei kahtle selles, ka siinviibijad ei kahtle selles, et türklased on käivitanud selle protsessi, et need pagulased suunduvad Euroopasse. nii palju sellest. suur tänu ja nüüd Europarlamendi äh, liikmete puhul härra Voit Ja, danke, Herr Präsident. Sie, Herr Moraes, haben eingangs gesagt, äh, heute. Suur tänu, härra Moraes, te ütlesite juba arutelu alguses, et meid pannakse nüüd proovile, kas meie varjupaigasüsteem toimib või mitte Äh, olles kuulnud tänaseid sõnavõtte, siis mulle tundub, et varjupaigasüsteemi peetakse mittetoimuvaks, toimivaks. Äh, nüüd räägiti neid jaotuskvootidest, me ei ole suutnud oma välispiire kaitsta ega suutnud korraldada tagasisaatmist, äh, meil ei ole sellist ühtset süsteemi ja ainult kolmkümmend protsenti isikutest saadetakse tagasi ja kogu see varjupaigasüsteem põhimõtteliselt ei funktsioneeri me kuulsime, kuidas härra Marconi juba alguses, Morconi juba alguses ütles, et Dublini süsteem on surnud. Äh, mõni aplodeerib selliseid populistlikke avaldusi, äh, kuid mina aplodeeriksin Europoli ja Frontexit, kes tegutsevad rindejoonel ka Ungarid. Ungari on seotud äh, Äh, süüpinki oma tegevuse pärast, kuid paljud kolleegid on tegelikult seda mõtetes toetanud. tegelikkuses Ungari tegutses vastavalt Euroopa direktiividele ja Dublini süsteemile. ja selle eest on pandud nüüd häbiposti. ja ma arvan, et see, mida ütles proua Metsola, vastab samuti tõele, et meil on vaja strateegilist äh, mõtlemist, mida teha selleks, et rändevood tulevikus väheneksid. kuidas korraldada asjad nendes riikides, et inimestel tekkis lootused, et kui nad tagasi pöörduvad, siis olukord paraneb, selle asemel, et eh, soodustada massilist rände, rännet Euroopasse. Eh, Itaaliast eh, rahvusparlamendist Elena Santimero suur tänu, esimees, ma võtan sõna itaalia keeles, ütleb proua Sentemero. suur tänu selle kohtumise korraldamise eest, mille eesmärk on arutada ähm, terviklikku lähenemist rande küsimustele. ma tahaksin rõhutada asjaolu, et me sageli unustame ühte asja või jätame kahe silma vahele, see on see rändenähtus. me teeme vahet äh, majandus, majanduspagulaste vahel ja nende vahel, kes põgenevad sõja eest ja kes otsivad varjupaigaga. seda nähtust ei saa peatada ja kogu see nähtus muudab äh, täielikult Euroopa olukorda, see on epohhiloov nähtus selleks meil on vaja nüüd abivahendeid, vastuseid, nägemust, kuidas selle olukorraga toime tulla. kõigepealt muidugi toime tulla hädaolukorraga ja seejärel pikema aja äh, meetmeid. me ei saa sellele kätt ette panna, me võime loota, et me suudame seda paremini ohjata ja hallata ja seda Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelisest koostööst. meil on vaja ühist äh, rändepo- poliitikat ja varjupaigapoliitikat. siin on juba rõhutatud mitmeid küsimusi, mida ka mina soovisin esitada, näiteks äh, saatjate alaealiste kohta, mis on minu arvates äärmiselt tähtis küsimus ja teiseks äh, selle lisandub veel üks aspekt, äh, nimelt ajastus kuidas reageerida nendele nähtustele, mis on nii laiamastaapsed. Äh, meil on vaja kiiret reageerimist, äh, et isikuid tuvastada ja registreerida ja ka äh, varjupaigataotluse läbivaatamise menetluse kiirendamist. kui me räägime sellest viimast siis me peame häbiposti seadma need isikud, kes ekspluateerivad, kasutavad ära selle olukorra, nagu näiteks Itaalias ja siin all ma mõtlen inimkaubitsejaid. kasutavad ära need inimesed, kes saabuvad eh, nende riigi territooriumile eh, ka näiteks edasikaebamise menetluse käigus ja võrdõiguslikkuse mittediskrimineerimise komisjoni liikmena Euroopa Nõukogus tahan seda rõhutada ja meil oli pikk arutelu selles, sellel teemal eelmisel nädalal Pariisis. ja ma tahaksin nüüd küsida, kas on õige teha vahet äh, Äh, kategooria A ja kategooria B rändajate vahel. ma ei ole päris kindel sellest turvaliste päritolu riikide nimekirjas, sest sellega võib tekitada uue diskrimineerimise vormi. meil ei peaks olema ähm, äh, sisserändajate jagamist esimese ja teise kategooriasse ja äh, ja mis puudutab siis nende päritoluriikide arengut, siis Euroopa Liit peaks töötama ka sellel suunal. ja nüüd härra Halla Aho tänan, esimees. Euroopa Liidu äh, turvaliste päritoluriikide ühine nimekiri on samm õiges suunas, kuid sellest ei piisa. kui me mõtleme sellistele konkreetsetele juhtumitele nagu Iraak ja Somaalia, äh, mis on väga olulised riigid pagulaste seas, vähemalt minu koduriigis. Äh, varjupaiga taotlejate tunnustamise määr äh, minu riigis võrdle-, äh, erineb teiste liikmesriikide. lisaks sellele äh, mõningatel riikidel on tagasisaatmise kokkulepped nimetatud riikidega, teistel ei ole. ja see on ka põhjus, miks nii palju pagulasi liigub edasi läbi turvaliste riikide Euroopas esitamata varjupaigataotluses ja see muutub tõeliselt probleemseks, kui me räägime ümberpaigutamise mehhanismi kohaldamisest. kui meil on varjupaigataotleja Somaaliast või Iraagist, Kreekas või Itaalias ja kui me paigutame selle isiku ümber teise liikmesriigi, kas siis arvestatakse, et, äh, et võimalus selle isiku tunnistamiseks pagulasena äh, või selle seisundi keeldumise andmisest või varjupaigataotluse menetlemisest äh, sõltub sellest, millisest riigist see on. kas meil on võimalik ümber paigutada isikuid Euroopa Liidus, kui meil puuduvad ühtsed kriteeriumid, standardid ja tõlgendused? suur tänu. ja nüüd äh, Montenegro rahvusparlamendi poolt äh, proua Eliana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 The last thing I want to do is to ask you to speak English, so let's see if we can get interpretation. ma tõesti ei sooviks teil paluda inglise keeles rääkida. While we're doing that, may I ask if we can niikaua, kui me korraldame seda, ma võib-olla annaksin sõnajärje järgmisele kõnelejale ja tuleme teie juurde tagasi. ma võtan teiega uuesti ühendust, annan teile võimaluse hiljem, kui teil ja nüüd Lorenzo Fontana Europarlamendi liikmete nimel suur tänu, esimees, mul olid mõned küsimused. sest mul tekkisid äh, probleemid selle menetlusega. mu esimene küsimus puudutab ümberpaigutamisest. praegu me kuuleme, et on nii palju inimesi, kes saabuvad meritsi või maismaad pidi ja tahavad suunduda konkreetsetesse riikidesse nagu Saksamaa ja Rootsi eriti aga nüüd on mul küsimus, kes äh, ütleb nendele inimestele, et nüüd nad saadetaksid äh, Poolasse, Portugali või Itaaliasse? Äh, ja kes otsustab siis, kui need inimesed ei soovi nendesse riikidesse minna, mida teha, ma ei tea, kas meil on vastust. ja siis me räägime isikute tuvastamisest, kui need inimesed saabuvad, ma ei mõista, miks tekib nii palju raskusi nende isiku tuvastamisel no ilmselt paljud ei taha, et nende isikud tuvastatakse, aga need, kes soovivad, kes ei tee midagi varjata, kui keegi põgeneb sõja eest, siis nad ei peaks ju keelduma ID-kaardi esitamisest või sõrmejälgede andmisest, aga kui need inimesed saabuvad, kui nad ei soovi oma isikutõendeid osutada, esitada, kas siis on mingisugune konkreetne menetlus äh, või ei ole mingeid probleeme, neil võimaldatakse Euroopasse siseneda teadmata, kellega tegemist on. ja kolmas küsimus, mis puudutab neid isikuid, kes ei ole pagulased, milline on menetluskord? Äh, ma olen kuulnud mainitavast seda, aga see on kuidagi ähmane millist menetlust hakkavad meie ametid korraldama nende isikute tagasisaatmisel, kui tegemist ei ole pagulastega. see on oluline teada, sest siiani kahjuks me ei ole aru saanud, milline menetluskord kehtib ja veel üks lõppmõte. ma arvan, et see rändevoog, mis praegu on tekkinud, ei oleks pidanud toimuma, aga kui see nii on, siis tähendab seda, et me oleks pidanud lahendama nende inimeste probleeme koha peal, tegelema algpõhjustega, mis sundisid inimesi, et põgeneme. Eh, kui kuskil toimub sõda, siis otsustame, mida ette võtta ja me räägime hädaolukordadest, aga me räägime, me ei räägi algpõhjustest nende hädaolukorda tekkimisel ja minu arust see oleks õigem lähenemine ja nüüd me tuleme tagasi oma kolleegi Montenegro parlamendist juurde, kuid eelviimasena saab sõna Janice Atkinson. suur tänu olen olnud Calais mitmeid kordi, kaks nädalat tagasi viimati, äh, koos äh, BBC võttegrupiga ja minu vastu seisis inimõiguslaste seltskond ja nad äh, ütlesid eetris, et Gentis julgustavad nad pagulasi mitte olema majanduspagulased, aga nad on majanduspagulased neile pakutakse võimalused samas aga taotleda asüüli, inimõiguslased teevad seda ja kõik äh, nõksud juhatatakse neile kätte, kuidas seda teha. Äh, paljud neist on ka kurjategijad, ma tahaksin teada, mikspärast ei ole neid äh, arreteeritud, me ei rakenda Dublini konventsiooni, sellepärast et nad tegelikult ründavad äh, tunnelit, ründavad neid äh, aedu, mis me oleme püsti pannud ja nad äh, ka pressivad ennast veokite peale. kus on siis veokijuhtide inimõigused Gentis, mikspärast Dublini määrust ei rakendata ja mikspärast me neid inimesi ei pea kinni ja arreteeri ja ei saada neid tagasi? see saadaks väga tugeva sõnumi, ärge tulge siia, kui te olete majandusmigrant, on võimalus tegelikult siia ka teisiti saada ja ma arvan, et asüüli kontseptsioon on kõverpeeglis. minu koduriik on sadu aastaid inimesi vastu võtnud ja mulle tundub, et see konkreetne rändekriis eh, ei, ei ole eh, õigesti lähenetud me sel-, meie poolt sellele ja see õõnestab asüülisüsteemi. lõpuks eh, kõneleja Montenegrost saab sõna, kui ei Horvaatia keeles räägib äh, kõneleja, ütleb esimees. selge, aga see, selge, äh, Horvaatia tõlge on ka olemas, ütleb esimees ja olge hea, palun, teil on sõna. Uvažene dame i gospodo, učesnici današnjeg sastanka. Zadvojstvo mi je da vas pozdravim u ime Skupštine Crne Gore i od... Austatud kolleegid, mul on väga hea meel teid tervitada Montenegro parlamendi nimel, inimõiguste komisjoni nimel samuti, kus ma olen aseesimeheks. Montenegro eh, ei kannata praegu rändevoogude eh, all, see on praegu eh, meie jaoks eeliseks, aga meil on ka varajase hoiatuse süsteem, kui peaks äh, see äh, Makedoonia ja Serbia äh, tee, mis praegu on rändajatele eelkõige jalge all, tulema meie suunas. Montenegro on aga valmis vastama, kui meie pinnale jõuavad pagulased Äh, migratsiooni regionaalses konverentsi kümnendal kohtumistel, mis Kopjas äh, peeti, Montenegro sai äh, selle organisatsiooni või konverentsi juhtriigiks. me oleme viimaste aastakümnete jooksul võtnud vastu väga palju pagulasi, see on olnud endise Jugoslaavia ja sõdade tulem üheksakümnendatel oli meil saja neljakümne tuhande inimeseni eh, sisepagulaste arv küündis ning kui me räägime inimõiguste konventsioonidest, siis Montenegro teeb väga suuri samme eh, ja see on ka ära toodud resolutsioonis kakskümmend, eh, kaks tuhat kolmkümmend. Euroopa Montenegro to toetab ka äh, ümberasustamist äh, nendele inimestele, kes on pagulased ja meie valitsus tegeleb nende inimeste vajaduste täitmisega. Äh, kahe tuhande kuuendal aastal võtsime vastu sel teemal ka asüüliseaduse ja meil on ka vastav pädev amet, kes tegeleb asüülitaotluste läbivaatamisega, vaatab siis inimeste taotlusi ja seejärel annab välja nende isikut tuvastavaid dokumente ning ka äh, reisilubasid äh, inimestele, kes neid vajavad. samuti anname me informatsioone päritoluriikide kohta ning äh, otsustame ka, millist kaitset täpselt inimestele pakutakse. kui apellatsioone esitatakse, siis on vastav riigi komisjon äh, kutsu, kokku kutsutud, äh, kes apellatsioonijuhtumitega tegeleb. Äh, Montenegros on praegu vaja olukorda sisepagulaste osas parandada ja ka nende pagulaste osas, kes meie territooriumil on. suur tänu ja vabandan, et katkestasin teid. suur aitäh teile sõnavõtu eest, ütleb esimees Äh, head kolleegid, tahaksin tänada rahvusparlamentide esindajaid, et nad on jäänud kõneaja juurde, ma tean, et see on sellel teemal äh, väga keeruline ülesanne, aga suur aitäh sellegipoolest. ja suur aitäh ka Euroopa Parlamendi kolleege, kes tegid väga lühidalt. nüüd äh, komisjoni esindaja on asendunud, Charmaine Haley on siin meie juures nii et äh, paneel on äh, koos ja saab vastata nendele küsimustele, mis esitati. nii et äh, pöördun siis paneeli poole ja ütlen, et kolm minutit palun vastusteks ilmselt ebapiisav aeg nendele pikkadele küsimustele vastamiseks, aga terve pärastlõuna on veel ees, nii et nii palju aega on. ja nüüd võtame selles järjekorras, nagu alustasime Marta Saiganit äh, Euroopa Komisjoni juures asendate siis teie ja olge head, äh, vastused palun konkreetsetele küsimustele, mis komisjonile esitati. nii et äh, proua Heli, olge hea. kui kolleegid leiavad, et küsimustele ei ole korralikult vastatud, siis palun andke märku. proua Heli suur tänu, alustan äh, siis kriisikeskuste küsimusega kõigepealt, äh, kus kohas äh, see asuma saab ja kuidas see kindlaks määratakse. tegemist on operatsioonilise kontseptsiooniga ja seetõttu sõltub see liikmesriigi taotlusest. nii et me aitame liikmesriike siis, kui nad meie käest abi paluvad. Ungarit nimetati siin, aitame praegu Itaaliat ja Kreekat komisjon on äh, Ungarile äh, teinud ettepaneku, kas nad tahaksid välispiirile kriisikeskust. praegu Ungari selle üle juurdleb ja nemad otsustavad, kas nad seda soovivad äh, nagu direktor selgitas, tegemist on kriisimeetmega, nii et see on siis olukorrale reageerimise meede. see aga ei välista omakorda, et me ei töötaks edasi pikkade meetmetega äh, Äh, mais esitletud äh, tegevuskava järgi. edasi, äh, kui meil ei ole asüülikriteeriumid selged ja ühtsed, kuidas siis käib ümberjaotamine, kas tagasisaatmiste nappus praegu või selle menetluse mittekasutamine õõnestab asüülisüsteemi? praegu on jõustunud asüüli äh, varjupaigataotluste kuritegem-, äh, kuritarvitamise menetlus, siin äh, on pikaajalise meetmega tegemist, see integreeritakse Euroopa asüülisüsteemi. nüüd, mis puudutab tagasisaatmiste vähest kasutamist, kas see õõnestab asüülisüsteemi, jah, me oleme seda uurinud ning oleme ka tagasisaatmiste tegevuskavaga välja tulnud. tagasisaatmise programm selleks, et seda tugevdada, sest me ei taha, et need, kes reaalset kaitset vajavad, kannataksid selle all, et asüülisüsteemi piisavalt ei rakendata edasi, kes ütleb inimestele, et nad äh, peavad minema kusagile, kuhu nad minna ei taha? see on küsimus, äh, mida me ka kaalume, aga seda küsimust peaks esitama ilmselt teisiti. kui inimestel on äh, võimalik ümberpaigutusest osa saada, siis peaks inimestele ette panema, kuhu nad võivad minna või saaksid minna ja siis peaks arutama konkreetse inimese jaoks, kas selline äh, uus äh, sihtriik oleks talle sobiv või soovitav. seda äh, arutati ka esmaspäeval ümberpaigutuse töötoas, see on murettekitav küsimus, aga me peame selgelt ka ütlema, et siin ei ole asüülitaotlejale valikut, kus kohas nad, kuhu nad minna tahavad ma arvan, et üldised küsimused olen ilmselt äh, vastanud. Äh, ja võtame kõik eksperdid järjest ja siis, kui kolleegid tahavad täpsustada, siis on see võimalus. ütleb esimees ja nüüd äh, saab Mario Makro- äh,, Morkone sõna. palun. suur tänu teile, esimees, tahaksin kõigepealt tänada teid äh, ja kõiki parlamendiliikmeid, kes on tulnud, suur aitäh, et andsite mulle selle võimaluse. tõesti eriline võimalus äh, kuulata teie erinevaid äh, vaatenurki ja seda, äh, millised on teie arust probleemid. ning kuulda ka seda, Äh, kus me oleme olnud võib-olla vähe selgitavad või ei ole olnud veenvad. Äh, inimesi ja küsijaid oli niivõrd palju, ma ei suuda neile kõigile vastata, aga äh, tahan väga ausalt ja otseselt pöörata, pöörduda siin Tšehhi, Poola, isegi Saksamaa ja teiste Äh, parlamendiliikmete poole, kes, kellel on jäänud mulje, et ma ehk seadsin küsimärgi alla nende koduriikide poliitika. tõesti, ma tahan väga konkreetselt öelda, et äh, minu näol on tegemist äh, ametnikuga, ma kindlasti ei hakkaks siin küsimärgi alla panema teiste riikide poliitikat või poliitikuid. väga palju on äh, öeldud ja, ja minu minu koduriigi president ütles, et äh, okastraadiga inimeste kannatusi lõpetada ei saa. mina usun Euroopa asüülisüsteemi, ma olen nõus äh, nende valikutega, mis komisjon on ette pannud. me kasutame neid menetlusi, millest räägitakse, me oleme loonud kriisikeskusi Äh, see on ka võimalus äh, töötada koos Eurojusti, Frontexi, EASO ja teiste agentuuridega. ja ma võin teile kinnitada, et see kõik äh, toimub just praegusel hetkel juba ning kõik on rahul sellega, mis siiani on tehtud loomulikult on võimalik äh, nende äh, agentuuridega tulla tutvuma, te saate tulla ja vaadata ise, kuidas need toimivad. me oleme vastu võtnud mitte ainult Euroopa delegatsioone, aga ka äh, Aasia riikidest delegatsioone, Põhja-Ameerikast ja kogu maailmast tegelikult ka lõunapoolkeralt, et näidata täpselt, mis töötab ja mis toimib nendes keskustes. aga mis puudutab saatmata alaealisi, siis Itaalia on üks nendest riikidest, mis on praeguses olukorras äh, turmtule all. meil on väga palju saatjata alaealisi tulnud just äh, Egiptusest. Äh, need ei ole tingimata nüüd väikelapsed, need on äh, sageli ka kaheksa kuni kümneaastased lapsed, aga ka teismelised, äh, neliteist kuni seitseteist aastat vanad. Itaalia on otsustanud mitte saata tagasi saatjate alaealeid alaealisi, sest need on äh, kindlasti haavatavad äh, persoonid, teised inimesed te,, teised äh, riigid on langetanud teistsuguseid otsuseid, aga meie jääme enda põhimõtete juurde. me oleme loonud vastuvõtusüsteemi saatjate alaealiste jaoks esimese vastuvõtupunkti ja kasutame meie süsteemi paremaid, parimaid praktikaid äh, Äh, see kõik on äh, ka koostööd, äh, koostöös kohalike ametivõimudega. eelmisel aastal, kaks tuhat neliteist, oli väga raske hetk meie jaoks, sellepärast et noori inimesi tuli tõesti väga suurtes ähm, arvudes ja me ei ole teinud ka piisavalt ja me ei teadnud ka tol ajal, kuidas sellega toime tulla. ja edasi tuvastamisküsimus, tõesti selge on, et äh, ei ole võimalik jätta ennast tuvastamata, oleme püüdnud äh, lahendada seda nii hästi, kui saame. inimesed ju lõppkokkuvõttes pagevad sõja eest, vastavalt komisjoni otsusele Äh, muidugi kehtib äh, tuvastamine, isiku tuvastamine kõigile ilma äh, eranditeta. aga tõesti, ümberpaigutamine on võimalus, mida pakkuda inimestele, et nad oleksid motiveeritud oma tu isikut tuvastama. selge, kui te saate pakkuda vastuvõtukeskusesse inimesele kohta või nad saavad liituda oma pereliikmetega, siis äh, nad äh, sageli rohkem avatud näitamaks oma dokumente. eelmisel reedel oli meie jaoks, meele juures üks äh, Eritrea naine, kes näitas väga hea meelega oma dokumente minister Alfano ütles eilsetel sisemini-, eilsel siseministrite kohtumisel, et äh, kolmandal oktoobril on äh, kurb aastapäev, kaks aastat möödub ajas, kui kolmsada kuuskümmend inimest äh, uppus Lampeduusa lähedal meie sel hetkel palusime Euroopalt rohkem solidaarsust ja rohkem tuge. me tahtsime ühtset äh, lähenemist äh, rändele, seda juba kolm aastat tagasi. Äh, siis hukkusid seitsesada inimest ja kaheksasada inimest vastavalt, kui suured pagulastäispaadid uppusid Liibüa ranniku lähedal ning äh, loomulikult äh, need inimesed, kes lämbusid Austria veokis, äh, edasi Süüria väikelaps, kes uppus Türgi vetes ja te olete kindlasti näinud ka kaadreid ja fotosid noortest inimestest, kes on Liibüa ranniku lähedal uppunud, sellepärast et äh, paadid on tegelikult uppunud juba ilma kusagile kaugele jõudmatagi. nii et äh, tragöödia on suur, seda ei tohiks alahinnata. kaheksandal oktoobril toimub äh, siseasjade nõukogu uuesti ja siis arutavad ministrid seal tagasisaatmise küsimust äh, me ei saa raisata veel kahte aastat äh, siin, sellepärast et kui praegu tagasisaatmise küsimuses kokkulepet äh, ei saavutata ja ka äh, ümberasustamise küsimustes, siis kõik kukub läbi, hoolimata sellest, et me oleme väga hea eda-, ühe sammu edasi teinud eile. suur tänu ja Jean-Pierre, palun suur tänu, austatud liikmed, selle konstruktiivse mõttevahetuse eest, ma teen lühidalt, räägin ümberpaigutamisest, mida puudutasid väga paljud küsimused, kuidas see toimib praktikas, ma võin seda kommenteerida ka meie poolt, sellepärast et meie osalesime üsna aktiivselt esimese pilootprojekti hindamise protsessis ümberpaigutamise teemal. see oli siis Lima Malta projekt, me olime aktiivsed osalised, nagu öeldud. ja ma arvan, et äh, oluline on see, et meil oleks äh, nii-öelda hea sobitamise protsess, äh, siis on see, siis muutub kogu projekt edukaks. info äh, integratsioon on kaks elementi, mis on sellise projekti edu eeltingimuseks ja kogu ümberpaigutamise menetlus peab olema kiire, me ei saa eeldada, et keegi ootab kuid, enne kui selle asjaga ühele poole jõutakse ja äh, tempo on seetõttu meie arvates jällegi üks tähtis element, mis aitab edu tagada. siin küsiti ka majanduspõgenike kohta, kui ma ei eksi, siis Euroopa Parlamendi liige proua Atkinson äh, käsitles seda teemat jah, majanduspõgenikud on üks äh, põhjuseid, äh, miks äh, varjupaiga asjatundjatena on meid kaasatud sellesse turvaliste päritoluriikide nimekirja koostamise protsessi. see ei tähenda seda, et kõiki koheldakse ühe versta ühe mõõdupuu järgi kõiki koheldakse siiski õiglaselt, kuid tõsi on see, et kui me vaatame Lääne-Balkani riike, näiteks ehk siis Lääne-Balkani riigid on suuruselt teine päritolupiirkond varjupaiga taotlejate hulgas kahe tuhande viieteistkümnendal aastal üle saja viiekümne tuhande inimesi ja jaatavalt on vastatud peaaegu nullile protsendile taotlustest. nii et loomulikult tuleb kõiki taotlusi käsitleda individuaalselt, kuid äh, seda saab teha kiire menetluse kaudu, et äh, koormus varjupaigataotluste süsteemile oleks väiksem. härra Kirkhopp mainis ka siin seda taotluste läbivaatamist ja selle viivitamisega kaasnevatest rask-, raskustest rääkis ta. jah, äh, nii et see on üks lahendusi ja nüüd praegusel hetkel on meil umbes seitsesada tuhat äh, käimasolevat juhtumit, kolmkümmend kuus protsenti neist on äh, olnud juba töös üle kuue kuu. nii et pärit, turvaliste päritoluriikide süsteem aitaks muuta seda protsessi kiiremaks. ja lõpetuseks, et mainida, rõhutada veel seda, mida komisjon äh, kriisikeskuste kohta ütles, äh, meie saame ainult äh, tegutseda vastuvõtva riigi heakskiidul, see puudutab meie tegevusalasest, alast toetust, meie ei lähe kuskile vastuvõturiiki ilma selle riigi kutseta. me teame, et on, on riike, peale Itaalia, peale Kreeka, kus varjupaigataotlejate äh, arv on suur, me oleme valmis omalt poolt abi kätte äh, osutama, kui meile sellekohane kutse esitatakse. suur tänu! ja siis Frontex, palun! suur tänu teile! suur tänu nende tähtsate ja väärtuslike küsimuste eest, suur tänu ka kõikidele liikmesriikide ametivõimudele, kes on aidanud oma asjatundjate ja tehniliste vahenditega Frontexi operatsioonide edukale kulgemisele kaasa. Frontexile on, esitati kolm konkreetset küsimust, esimene puudutas päästeoperatsioonide teemat, päästeoperatsioonid versus Triiton Vahemeres. ühisoperatsiooni Triitoni esimene eesmärk on piirikontroll ning valmisolek päästeoperatsioonide teostamiseks. Triitoni operatsiooni ala on sada nelikümmend 140 meremiili eh, lõuna pool Itaaliast ning see lõpeb kuuskümmend meremiili eh, Liibüast põhja pool. Eh, lõuna poole minek ei ole julgeoleku põhjusel võimalik ning õhuseireks ei anta luba üheksakümmend protsenti päästeoperatsioonidest leiavad aset väljaspoolt seda operatiivala lõuna pool seda sellepärast, et moodus operandi on satelliittelefonide kasutamine, et helistada Itaalia päästeoperatsioonide keskusesse ning äh, saata abikutse. ja sellisel juhul peab äh, kõiki vahendeid kasutama, piiri äh, valve katkestatakse, Frontex aitab kaasa päästeabioperatsioonidele kolmekümne protsendi ulatuses igas äh, päästeoperatsioonis äh, on äh, kolmekümne protsendi ulatuses Frontexi koordineeritud ressursid mängus. mis tähendab seda, et üle kolmekümne viie tuhande inimese kahe tuhande viieteistkümnendal aastal said pääsetud Frontexi koordineeritud vahendite abil. siis mida teha nende sisserändajatega, kes kriisikeskustest väljaspool Euroopasse saabuvad, me teostame seiret, sõelumist selleks, et tuvastada ka vale kodakondsuse esitamist ja nii edasi ja nii edasi. selline sõelumine on väga oluline osa meie ühisoperatsioonidest Itaalias, Ungaris, Kreekas, Bulgaarias. ja mis puudutab mereoperatsioone, siis meil on oma turvapunktid, vastuvõtupunktid kus inimesed saavad samuti pardalt maha tulla ka siis, kui neid on päästnud ära keegi muu, mõned tavalised äriotstarbega alused, tsiviilisikud ja nii edasi ja nii edasi. me püüame teha koostööd nii, et pardalt mahatulek leiaks aset sellistes kohtades, kus on vastuvõtukeskused ja sõelumismeeskonnad kohapeal olemas. siis küsiti äh, tagasisaatmise asutuste kohta jätkan EASO sõnavõttu uh, teemadel, me ei saa tegutseda ilma vastuvõtva riigi nõusolekuta, see puudutab ka tagasisaatmist, me ei saa tagasisaatmise otsust rakendada, uh, kui ei ole seda luba, me võime Äh, pakkuda abi, anda äh, reisidokumente, aidata korraldada reisi ja nii edasi. me oleme osalenud äh, kuuekümnes võim-, tagasisaatmise operatsioonis, mis hõlmab umbes kolme tuhat tagasi saadetavat, aga selleks, et me saaksime osaleda, on see, on eeltingimus, et liikmesriigid teevad meiega koostööd, on langetanud tagasisaatmise otsuse ning see siis võimaldab meil äh, protsessi äh, kiirendada. me saame seda aga teha ainult ilma, ainult koostöös liikmesriigiga, kes tagasisaatmise otsuse langetas, aitäh. suur tänu, ma vabandan, et ma teid niiviisi siin tagant kiirustan. palun, Michael Rauschenbach, Euroopa. suur tänu, härra esimees minu meelest äh, oli üks küsimus otseselt suunatud Europolile, see käsitles vägivalda. meie ühisoperatiivmeeskonnas Maares on meil ka varase hoiatuse mehhanism, mis äh, teavitab kõiki meie, aitab teavitada kõiki meie liikmesriike ja partnereid rändega seotud kurja, kuritegudest ning selle mehhanismiga seoses äh, on, oleme me teavitanud ka vägivallajuhtumitest väga varakult juba, kui tegemist on vägivallajuhtudega, mis on suunatud varjupaigataotlejate ja rändajate vastu ja ma rääkisin varem siin vaatluskeskusest, seirekeskusest, nüüd me esitame sel-, sellekohast infot igapäevaselt juba ja üks küsimus esitati vähemalt Eurojusti esindajale Nikolas Ornerakisele, palun suur tänu, härra esimees. suur tänu teile selle küsimuse eest, mis puudutab äh, sisserändajate vastuvõttu äh, Kreekas. Eurojust oma pädevustelt, pädevustest lähtudes tegeleb ainult kuritegevuse valdkonnas tehtava juriidilise koostööga ning sisserändajate vastuvõtuga äh, Äh, kriisikeskustes euro just ei tegele, meie roll võib olla seal tähtis, aga siis, kui uurimisprotsess ja kohtuprotsess on juba algatatud. suur tänu teile selle kutse eest, suur tänu ka viljaka arutelu eest, aitäh! ja lõpetuseks on äh, Charlotte Nüügaard, palun. räägin kõigepealt sõrmejälgedest. jah, tõesti varjupaigamenetluse põhimõtetest lähtudes peab varjupaiga taotleja tegema koostööd ametivõimudega ja sama direktiiv varjupaiga taotluse, taotlejate, taotluse menetluse direktiiv sätestab, et menetlus tuleb läbi viia kiirendatud moel piiriprotseduurist või see on siis kiirendatud menetlus, aga äh, sõrmejälgede kaasamine Eurotaki ei moodusta asjakohast infot taotluse seisukohast lähtuvalt äh, kvalifikatsioonikriteeriumitest, äh, mis on direktiivis ära toodud ning loomulikult kehtib, kehtib mitte tagasisaatmise põhimõte aga sõrmejälgede võtmine ja tuvastamine ei oleks üldse teema, mingi teema, kui need inimesed, kes äh, taotlevad varjupaika, saaksid tulla Euroopasse, äh, kasutades õiguspäraseid marsruute ja ei peaks inimkullerite abi kasutama. pikemas perspektiivis me peaksime vaatama, kuidas on võimalik kasutada seaduslikke alternatiive Euroopasse jõudmiseks näiteks ümberasustamine, humanitaar äh, äh, abi humanitaareesmärkidel siia tulemine, humanitaarviisad äh, üliõpilastele ja teadusuuringuteks antavad viisad ja nii edasi, nii edasi, need on võimalikud, kõikvõimalikud alternatiivid, mida võiks rakendada ning laiendada ka teiste tulijate puhul ja siis ähm, saatjate alaealised, mida mitmed siinkõnelejad mainisid, äh, mainiti nende haavatavust ja meetmeid ning tugistruktuure, mis on nende jaoks ette nähtud, äh, meetmed ja tugistruktuurid peavad olema paigas, et nad ei satuks ahastamise ja ärakasutamise ohvriteks äh, Euroopa Liidu territooriumil. aitäh! suur tänu selle eest, kolleegid, me oleme nüüd jõudnud selle osa lõpuni. ma selle osa eesmärgiks oli äh, raportööride aidata rap-, rap-, raporteid koostada. Roberta Metsola ja Kachetu Kienge äh, ütlevad oma lõppsõna selle osa kohta meie järgmise osa alguses, aga praegu sooviksin tänada kõiki asjatundjaid, kes on eraldanud meile oma aega. kriisikolded, äh, kriisikeskused on tähtis teema, mille puhul on meil vaja suuremat selgust ja oluline on ka pärastlõunane äh, osa, äh, et Euroopa Parlamendi liikmed saaksid suhelda riiklike parlamendi äh, liikmetega. ja enne kui me lõpetame, siis personalid, delegatsioonide personal peaks olema kella, kell üks kolmkümmend kuni neliteist kolmkümmend ruumi ASB kolm G kolm EASO infopunkti kutse on teile edastatud ja suur tänu selle osa eest ja head lõunapausi teile. nägemist!